Okay, um, even with a late start. kallid kolleegid, tundub, et eh, kuigi me alustame täna hiljem, peame ikkagi ootama, et read täieneksid. aga elu on selline. siinkohal ütlen sooja tere tulemast eh, meie komisjoni Leedu rahandusministrile, eh, kes on meie ette jõudnud oma eesistumise aja lõpus loomulikult ehm, meie töö ei ole selja taga, käivad väga olulised arutelud, loodetavasti jõuame ka veel kokkuleppele enne aasta lõppu olulistes küsimustes, aga nüüd anname teile sõna kümneks minutiks ning seejärel kuulame ära meie liikmete küsimused, mis loodetavasti ei ole liiga pikad ja kõik saavad ka vastusse ning äh, kõigepealt palun, minister, sõna on teil. aitäh, Sharon, aitäh, proua komisjoni esinaine. tegelikult kümne minuti jooksul kõige äraütlemine ei ole sugugi kerge, pean möönma. tõepoolest, vaadates nüüd ajale tagasi, jah, meie eesistumise aeg kestab veel mõned päevad, aga kohe on jõulud ukse ees ja pärast jõule tuleb ka veel paar intensiivset tööpäeva. ehk me veel püüame teha viimased jõupingutused selleks, et jõuda kokkuleppele olulistes küsimustes. igal juhul palju tänu teile produktiivse ja professionaalse koostöö eest. ilma koostööta nõukogu ja parlamendi vahel tegelikult ei juhtu ju mitte midagi ega sünni mitte midagi. nii nõukogu kui ka parlament on ju ka seadusandjad. ja alati on kasulik mõtteid vahetada ja üheskoos luua midagi ma usun, et Leedu eesistumise ajal me suutsime saavutada edasiminekuid äh, terves reas olulistes küsimustes kuue kuu jooksul. me ei alustanud loomulikult nullist, vaid äh, väga healt aluselt, mis oli siis heaks vundamendiks, mille olid ehitanud parlament, e-, eelmine eesistuja Iirimaa ja ma usun, et me omalt poolt anname samuti äh, edasi teemad eh, healt aluselt järgmisele eesistujale, Kreekale. aga lubage mul alustada siis meie eesistumise aja programmi neljast nurgakivist, mida ma teile tutvustasin eesistumise aja alguses ehm, juulikuus. esimene osa puudutab siis finantsteenuste alast seadusandlust. siin loomulikult Pangandusliit oli meie jaoks prioriteetseks küsimuseks. Job that we are still coping with. Uh, I think we are coping successfully with that uh,, with that job uh, of uh, particular. see oli kõige olulisemaks uh, küsimuseks ja mul on väga hea meel, et me võtsime ka uh, kolmepoolset uh, läbi, läbirääkimiste käigus panganduse um, kriisilahendus küsimuses kokkuleppele. ehk õiguslik alus on tõesti väga tugev ning kõik muu tuleb samuti Pangandusliidu jaoks loksub paika ning ma loodan, et nõukogu kinnitab selle kokkuleppe, mis kolmepoolsetel läbirääkimistel parlamendiga saavutati. nii et kui me tõesti soovime saada selge sõnumi turgudele, siis see on väga oluline, aga see on väga oluline ka Euroopa kodanikele, et me tõesti täidame endale võetud äh, kohustus luua pangandusliit selleks, et maksumaksja raha tõesti kasutatakse mõistlikult. see on meie jaoks siis kõige olulisem, kõige prioriteetsem teema, millega me tegeleme oma eesistumise ajal, ehk see pangandusliidu küsimus. põhimõte nimelt, et need, kes on saanud kasu äh, pankade mm, äh, nii-öelda ühisest fondist eh, need, kes on saanud kasu, peavad ka panu, panustama ja see põhimõte on võetud aluseks ka ühtsesse kriisilahendusmehhanismi ehk eh, selle teema raames, millega tegeleb eh, homme Ecofin. ma usun, et SRM on põhimõttelise tähtsusega teema, mille osas tuleb kokkuleppele jõuda, see ei ole selline standardne teema, see ühtne kriisilahendusmehhanism ja, ja sellest ka need väga erinevad artiklid ajakirjanduses, mis võivad eh, tunduda kummalised eh, nii-öelda tavapärasest seadusandlikust menetlusest eh, lähtuvalt vaadates, aga selline konkreetne tulemus oleks meile kõigile kasulik ja see annaks õigustuseks äh, sellele loomingulisusele, millega me oleme antud teemale lähenenud. mina olen suhteliselt optimistlik homsete läbirääkimiste suhtes, võttes arvesse neid arutelusid, mis meil toimusid möödunud nädalal, arutelud olid tõesti väga produktiivsed, möödunud nädalal saavutati läbimurre liikmesriikide vahel liikmesriikide vahel, kellel sellel teemal on varem olnud äh, suht vastandlikud äh, seisukohad. nii et ma tõesti loodan, et me suudame kõik lahtised küsimused lahendada ning järgmise eesistumise ajal, Kreeka eesistumise ajal jõutakse ühele poole ka ähm, triloogidega Euroopa Parlamendiga. et oleks võimalik enne nii-öelda selle poliitilise tsükli lõppu see teema lukku panna ja Elisa, ma tean, et sinu ees seisab väga raske töö, aga ka meie saame sulle anda abi, sest me ju kuulame eh, Iirimaa, Leedu ja Kreeka eesistujat ehm, kolmikusse ning ausalt öeldes see teema ilmselt eh, minu jaoks on tõesti kõige olulisem teema ja ma loodan, et meid saadab edu teiseks pangandusliidu sambaks on hoiuste tagamise direktiiv. endiselt on käimas meil üks triloog ning ma usun, et me saavutame kokkuleppe veel Leedu eesistumise ajal. ja tulles nüüd teiste oluliste teemade juurde, finantsteenused, siis finantsinstrumentide turgude direktiiv, määrus, siin ma tõesti loodan, et me, te mind toetate, meid toetate nende oluliste teemade lõpule viimisel, nii nagu me tegime kindlustusdirektiividega Omnibus kaks ja härra Burkhardt, kus on kolleeg Burkhardt, siin te olete. ma usun, et me tegime ära suurepärase töö Omnibus kahega. me surusime selle teema läbi. ja see on oluline saavutus, kuna esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist Solventsus kaks raamistik, mis on Omnibus kahe osa jõustub ja nagu ka PRD, mis suruti läbi jällegi esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist. sellest kuupäevast tundub, et ähm, saab selline sümboolne kuupäev, kuna väga mitmed olulised äh, õigusaktid jõustuvad just äh, sellel kuupäeval. ja mul on väga hea meel, et me ka e, hüpoteegi direktiivi osas e, oleme jõudmas kokkuleppele. suur osa tööst e, tehti küll eelmise eesistuja poolt, aga meie nii-öelda saime selle punkti panna. ja ka see on suurepärane sõnum meie kodanikele, meie nii inimestele kui ettevõtjatele. nüüd eurofondid viis, jah, Sven, see on oluline teema, me püüame selles osas saavutada nii palju edasiminekuid kui võimalik, ma ei saa lubada, et äh, me oleme edukad enne jõule, aga me kindlasti püüame ja eks me siis näe. maksekontode direktiiv on veel üks direktiiv, kus me oleme kokkuleppele väga lähedal loodetavasti reedel. rahapesuvastase teema osas on saavutatud samuti edasiminekuid, neid edusammud ei, ei olnud piisavad, aga vähemalt astuti samm edasi. eks me näe, millise hinnangu Euroopa Parlament annab, seda vist siis jaanuaris kaks tuhat neliteist nüüd meie paketi teine osa, majanduse juhtimise küsimused Euroopa poolaasta oli üheks meie prioriteetidest, mille käigus ECOFIN kaalus väga paljusid erinevaid küsimusi, algatusi, näiteks eh, eelarvekavade projektid esitati eh, euroala riikide poolt eh, ja paljudest riikide poolt mis siis kiidetakse heaks ja ka nende riikide poolt, kelle puhul on algatatud ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus ning ähm, ka iga-aastane majanduskasvu ülevaade esitatakse, kõik need tööd jätkuvad ning uus poolaasta on kindlasti teistmoodi kui, kui tehakse asju teistmoodi kui sellel aastal, mitte ainult sellepärast, et mitte meie eesistumise pärast, vaid eh, paljud inimesed on eh, teinud suuri jõupingutusi selleks, et eh, tekiks selline üleüldine arusaam ja mõistmine, et asjad läheksid paremaks ja et majanduse juhtimine aitaks kaasa meie majanduse ja rahanduse toimimisele. maksundusvaldkonnas saavutati samuti edasiminekuid, kahjuks hoiuste direktiiv see uus ettepanek, mis vajab ühäälsust nõukogus ja kus Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse, vaid et seda ühäälsust me ei saavutanud, kaks liikmesriiki ähm, olid ikkagi vastu, vaatamata sellele, et äh, läbi, äh, saavutati edasiminekuid läbirääkimistel kolmandate riikidega. mis puudutab automaatset infovahetust, siis äh, selles osas meie arvates saavutati äh, Eh, suuri edasiminekuid, eh, vähemalt meie arvates eh, mõisteti seda, et Euroopas võiks kasutada ka OECD standardeid ja Euroopa seadusandlus peab olema kooskõlas, tuleb viia kooskõlla selle automaatse teabevahetuse põhimõtetega finantseerimisasutuste ja, ja maksuametite vahel. neljas osa, lubage seda mainida, kuigi see ei ole äh, teie komisjoni pädevuses, aga kõigele vaatamata mul on väga hea meel, et meil õnnestus äh, koos Euroopa Parlamendiga heaks kiita mitmeaastane finantsraamistik, meil õnnestus äh, kiita heaks ka äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa eelarve ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta täienduseelarve see ei ole mitte kolmsada kakskümmend viis miljardit eurot, mida saab hakata investeerima esimesest jaanuarist uuel aastal, vaid tegemist on ka uute algatustega, mis äh, lülitati ühtekuuluvuspoliitika määrusesse. meil on nüüd uusi instrumente, mis aitavad koondada Euroopa tõukefondid, finantsvahendid ja eraallikatest tuleva rahastuse selleks, et et iga Euroopa eelarvest et eh, eraldatav euro eh, nii-öelda oleks eh, korrutatud, ütleme, viiega nende algatuste sekka kuuluvad Euroopa Investeerimispanga algatused, ka Euroopa Parlamendiga on neid küsimusi põhjalikult arutatud, näiteks Sharon Bowles andis oma tugeva panuse ühel kohtumisel ja nüüd lõpetuseks lähen oma emakeele peale. gerbiami komiteto nariai, gerbiama pirmininkė, e, ačiū Jums, noriu padėkoti už mūsų konstruktyvų. aitäh. selleks, et e, oleks e, koostöö konstruktiivne ja ka äh, meeldiv, jään äh, lootma äh, sellele, et alustatud töö leiab jätku ka järgmise eesistuja eesistumisperioodil ja mulle tundub, et meie eesistumisperioodi e-, eesmärgid saavutati. mulle tundub, et nüüd on Euroopa palju elujõulisem. me näeme, et majanduskasv on eh, taastumas, Euroopa on samuti muutunud eh, avatumaks. ja mulle tundub, et meie eesistumine oli küll eh, minu kodumaa jaoks suureks väljakutseks, kuid samas oli see ka väga oluliseks võimaluseks, mis meile anti selleks, et näidata, et me oleme võimelised ära tegema väga palju äh, ja seda koostööd tehes. ja ma tahaksin tänada koostöö eest Euroopa Parlamenti ja tahaksin tänada teie komisjoni. suur tänu. ma tõepoolest üritasin kokku lugeda, kui paljude töödega te lõpule jõuate. ei eh, saanudki päris täpselt aru ja äh, kui ikkagi kõik väga hästi läheb, siis kümme Econi faili eh, on eh, teil eh, korda tehtud ja see on peaaegu üks rekord. nii et, et vaadakem siis, milline on see lõpptulemus ja milline see ka ei oleks, igatahes on olnud edasiminek suur, küsimused on rasked, mõnedega on toppama jäädud väga pikaks ajaks. ja nüüd siis küsimused kõigepealt Rahvapartei nimelt Äh, härra Kooses. suur tänu, proua esinaine. härra minister. ma arvan, et te väärite meiepoolseid õnnesoove, sest äh, teie eesistumise bilanss on tõepoolest suurepärane. meenutan, et kui kõik hästi läheb, siis kümne teemaga saadakse ühele poole ja kui te äh, eesistumisega alustasite, siis ma arvan, et äh, te ei kujutanud ettegi, et te võiksite sellise tulemuseni jõuda, ma mäletan, kui me esimest korda kohtusime minu kontoris, siis te olite küll optimistlik, kuid olid ka teatud hirmud ja ma ütlesin teile, et äh, kindlasti saab teie eesistumine olema edukas ja seda täna faktid ka tõestavad, nii et õnnitlused äh, nende suurepäraste tulemuste eest äh, tähtsates teemades ja tänu teile Euroopa sai edasi liikuda. Te olete kontsentreerinud kogu oma energia selleks, et äh, edasiminekud äh, aset leiaksid. kindlasti on meil, meiegi poolt siin oma abikäsi ulatatud kolleeg Burkhardi poolt näiteks ja ma loodan, et äkki kas siis võib-olla oma emakeeles te saaksite meile rääkida veidi lähedamalt, lähemalt äh, läbirääkimiste lõpufaasist, mis meid veel ees äh, ootab. aga suur tänu teile kõige tehtu eest teie eesistumise ajal. Uh, <laughs> <laughs> um, uh, nojah, aitäh, küsimus on väga hea, Jean-Paul. väga raske on tegelikult minul oma emakeeles selgitada, mida tuleks teha, milliseid kompromisse on meil vaja, sest mina tegelikult olen kompromisside looja. ma püüdsin täiesti avameelselt eh, ja eh, ausalt vahendada osapooli meil oli väga palju arutelusid meil olid arutelud kahepoolsed, mitmepoolsed konsultatsioonid, siis me kaklesime ka. mõnikord eh, olid eh, kokkupõrked väga teravad. ja tegelikult arutelud olid rasked. meil on ettepanekud, need ettepanekud on tekkimas ja nad muutuvad mitte üks kord päevas, vaid iga paari tunni tagant ja sellepärast, Jean-Paul, mul on tõepoolest kahju, aga ma ei tahaks praegu siin detaile välja tuua. see on, üks põhjus on see, et me ei ole kõikides detailides kokku leppinud ja me leppisime ministrite vahel kokku, et nii palju, nii kaua, kuni kõik ei ole kokku lepitud, ei ole mitte midagi kokku lepitud, me peame kinni sellest põhimõttest aga ma arvan, et eh, homme me suudame kõik detailid paika panna, meil on väga palju dokumente me ja me näitame teile absoluutselt kõike. võib-olla kõik ei ole läbirääkimiste objektiks Euroopa Parlamendiga, aga ma arvan, et Euroopa Parlamendil on võimalus kõike hinnata kõiki otsuseid, mida on langetatud ja mida tehakse tulevikus. ma vabandan, et ma olen nii üldsõnaline. ja e, tõepoolest ma nüüd kuulsin, et e, iga paari tunni tagant asjad muutuvad ja siis me ei saa Euroopa Parlamendi suunda küll nii kiiresti muuta. igatahes minu arvates oleks meie jaoks see täiesti hävitavaks löögiks, kui te võtaksite sellise lähenemise, kus parlament on kõrvale jäetud. sellesse suhtun ma küll väga halvasti, kui demokraatiat niimoodi jalgade alla tallatakse ja tõepoolest, kui tulemus on selline, siis on asi väga kurb. Elisa, palun. suur tänu selle sissejuhatuse eest, Sharon. ka mina tahtsin äh, Eh, öelda eh, nõukogule, et eh, te olete teinud väga head tööd. Teie eesistumise ajal hakkas Euroopa majandusjuhtimine tööle, käivitus Euroopa poolaasta ja väga hea, et teil on õnnestunud lahendada küsimus tõukefondidega ja finantsperspektiivi osas. kahtlemata on mul kahju, et eh, struktuuri eh, eh, fondide raamistikus on sisse toodud konditsionaalsus, mis on minu arvates täiesti seadusvastane teatud põhimõtted läksid viltu, aga põhimõtteliselt tegite te head tööd. mis puudutab finantsturge, siis mm, räägin ma nendest eh, teemadest, mis on eh, minule südamelähedasemad. tõepoolest, eh, see temaatika oli väga keeruline ja ma tunnustan sel, teid selle töö eest, mida te olete teinud ja ma tõepoolest tänan teid. Teie meeskond töötas väga tõhusalt. ja ma tahaksin ka eh, eh, midagi positiivset eh, öelda ühtse järelevalvemehhanismi kohta. tõepoolest, see on väga keeruline asi ja ma arvan, et teie reputatsioon Eh, sõltub sellest, kuidas äh, äh, asjad lähevad. tegemist ei ole mitte ainult põhimõttelise äh, teemaga, vaid te, te saavutasite ka läbimurde. olles nüüd kõike seda öelnud, loodan ma, et kui te ikkagi muudate oma arvamusi nõukogus iga kahe tunni tagant ja kui te tahate mängida seda väga rasket ausa vahendaja rolli, siis me oleme kuulnud niisugusi Äh, kuulujutte, et nõukogu, nõukogu arvamus muutub ja et see lõpptulemus läheb absoluutselt vastuollu nende põhimõtetega, mida meie tahame kaitsta ja siin ma viitan just sellele, et täna, et täna te mm, hääletate tähendab, täna parlament hääletab oma positsiooni ja ma arvan, et te võtate meie arvamuse arvesse läbirääkimiste protsessis. me oleme tõepoolest väga valmis kaotama selle sideme riigi ja pankade vahel see tähendab, et ei toetata äh, Äh, läbikukkuvaid panku, see tähendab, et äh, pangad ise loovad fondi, äh, millega päästetakse läbi kukkunud pank, kokku, nii et, et see ehm, rahastu ise rahastab läbi eh, kukkunud panku, eh, osamaksed eh, sõltuvad riskiastmest, mis pankadel on, me räägime siin praegu ühtsest fondist, ühtsest järelevalvest, ühtsest kriisilahendusest, nii et, et me peame väit-, vältima seda, et pankadega, eh, läbi kukkunud pankadel eh, on mingisugune poliitiline eh, varjund küljes. oleme kuulnud kuulujutte kaheastmelisest kaheastmelisest eh, fondist, eh, kriisilahendusfondist, mis põhineb valitsusvahelisel struktuuril, selle asemel, et eh, ühendusepõhised oleksid lõpp otsused. Eh, see tekitab meile suurt muret ja ma loodan, et teie fantastiline töö eesistumise ajal ei äh, satu löögi alla niisuguse kriitilise äh, teemaga äh, teie mandaadi lõpuajas, nii et ma palun teid äh, olge tõepoolest aus vahendaja, nii nagu te olete olnud teiste teemade puhul sest tegemist on väga tähtsa küsimusega, me ei või siin eksida, aitäh. aitäh, Liisa, aitäh. Äh, sina alustasid äh, millestki, mida mina unustasin oma sissejuhatuses ära. ma olen tõepoolest väga tänulik oma meeskonnale. tegemist oli väga kogenud inimestega Nad olid väga pühendunud oma tööle. Need eh, olid kõige pühendunumad inimesed, tõesti paremaid eh, tahta oli võimatu aga praegu ärgem rääkigem kuulujuttudest, rääkigem hoopis põhimõtetest, mida sina üles loendasid ja, ja tõepoolest mina toetan kõiki neid põhimõtteid, absoluutselt igat põhimõtet, tõepoolest side pankade ja riigi vahel tuleb katkestada ja see on üks põhimõte, miks me üldse pangandusliidu loome nüüd eh, finantssektori fragmenteerimisest ülesaamine, see on hädavajalik ja pangandusliidu loomine on üks samm sellel teel. see võib-olla ei ole kõige esimene samm, see ei ole võib-olla kõige lähem samm see ei kaota piire erinevate liikmesriikide vahel, aga eh, tundub, et kasulik oleks selline samm, sammu kaupa lähenemine ja mul on tõepoolest hea meel, et me jõudsime kokkuleppele selles osas, et tuleb kasutada bail-in instrumente ja seda juba aastast kaks tuhat kuusteist. see on hädavajalik samm ja see sündis eh, trialoogide käigus Euroopa Parlamendiga. mis nüüd puudutab eh, seda fondi või, või, või kriisilahendusmeetmeid üldse, et seda peab finantseerima äh, pangandus ise on üks selline dogma, mida tõepoolest eh, tunnustavad kõik liikmesriigid ja ka mina hoian sellest eh, küüntehammastega kinni. ja veel oluline asi, te ütlesite, et poliitiline ja riiklik mõju peab olema pankade kriisilahenduse puhul väga minimaalne, et tegutseda tuleb finantsturgudel ja me püüame seda põhimõtet sisse viia pangandusliidu kõikide teemade puhul ja teha seda järjepidevalt. aga eh, detailsemaks ma minna praegusel hetkel ei tahaks. Eh, suur tänu ja nüüd Alde nimel järgmine kolleeg. suur tänu. ma Eh, tahaksin ühineda kolleegidega, kes õnnitlesid eh, teie meeskonda, tõepoolest teil oli väga hea kombinatsioon isiklikust pühendumisest ja tehnilistest eh, teadmistest teie meeskonnast, aga mina tahtsin küsida järgmist. tegelikult küsimused, mida ma tahtsin küsida, on juba ära küsitud, aga nüüd küsin nii. eeltingimused Mm, tähendab eeltingimused selleks, et euroalasse mittekuuluvad riigid saaksid kuuluda pangandusliitu vabatahtlikul alusel. aga siis tuleb ju eh, vahe euroala riikide ja teiste riikide vahel, kuidas seda ületada? ja teine küsimus, te ütlesite, et et on olemas sisemine side ja sõltuvus riikide ja pankade vahel läbi võlakirjade. me tahame seda kaotada, aga Euroopa Keskpank jälle teisest küljest ei määra intressimääru, eh, intressimäärad tulevad liikmesriikides, seda, seda määravad liikmesriikide võlakirjad kui nüüd eh, kvaliteedi mm, läbivaatamine toimub, siis niisugune olukord võib kaotada, sellepärast et paremat praktikat on vaja arvestada. aitäh. ja üks põhimõte eh, pangandusliidus, nii nagu see oli ka ESM-i puhul ja selle teema me lõpetasime, see ei olnud nüüd eh, täiel määral meie teema aga mul oli lihtsalt see au eh, ECOFINis eh, selle heakskiitmise juures olla, aga eh, saavutati ka vastastikune kokkulepe Keskpanga ja Euroopa Parlamendi vahel info vahetamise osas. nagu te teate, euroalasse mittekuuluvad riigid võivad osaleda ühtse järelevalvemehhanismi töös ja eh, see on teine sammas eh, pangandusliidus ning eh, kriisi lahendus peab peab peegeldama seda järelevalvemehhanismi ja tehakse otseseid viiteid ühtsele järelevalvemehhanismile nendele maadele, kes seal osalevad. ma kinnitan teile, et suurem osa liikmesriike arvavad, et pangandusliit ei ole mitte ainult euroala riikidele. loomulikult nemad on see eh, esimene, eh, esimese sammu astujad, aga ma arvan, et pangandusliit laieneb ja võimalus peab olema ka euroalasse mittekuuluvatel liikidel, need, kes tahavad ühineda pangandusliiduga ja peab olema pankadel võrdsed konkurentsitingimused nii pangandusliidus kui ka pangandusliidu väliselt. see peab eh, olema tagatud kõikidele Euroopa Liidu pankadele. me eh, järgime neid põhimõtteid väga täpselt ja seda ei olegi väga raske teha, sest sest kõik liikmesriigid, Arvo, on sama meelt ma ei tahaks praegusel hetkel äh, kommenteerida Keskpanga poliitikat äh, intressimäärade osas. Äh, mul ei ole selleks volitust. ja Ecofini nõukogu esimehena arvan ma, et mul ei ole õigust seda teha. aga see kvaliteedikontroll, mida te nimetasite, e, enne, e, see on esimene samm enne ühtse järelevalvemehhanismi elluviimist ja see eh, kvaliteedikontroll toimub järgnevatel aastatel, see toimub eh, aga ühtne järelevalvemehhanism käivitub neljandal novembril kaks tuhat neliteist Euroopa liikmesri-, e-, e-, Euroopa Liidu liikmesriigid, keskpank valmistuvad väga korralikult ette sellele. see kvaliteedi läbivaatamine ei ole ainus ettevõtmine, on ka stressitestid, mida viib läbi Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ja need õppetunnid, mida me kahe tuhande üheteistkümnenda aasta stressitestides saime, näitasid meile, et meil on palju õppida ja ma loodan, et kõik see ongi ära õpitud ning me loodame, et see eh, stressitest on edukam just nimelt kommunikatsiooni seisukohast. see on väga oluline eh, finantssektori jaoks. oluline ei ole ainult see, et sa räägid rahast, vaid ka see, kuidas, kuidas sa räägid rahast. niimoodi saavad ainult finantsinstitutsioonid korralikult töötada. suur tänu ja nüüd roheliste nimel Sven kas sina tahtsid sõna? jah, ma tõepoolest ei tea, kuidas ma sinu nimekirja sattusin, aga noh, ma tahtsin kõigepealt tervitada seda, mida te olete saavutanud. Teie eesistumisaeg oli väga tõhus ja me ei saa eh, praegu muidugi mõõta edusamme iga teema osas, aga põhimõtteliselt eh, viisite te meid kaugele edasi ja ilmselt te teate, et väga paljud kolleegid ei ole kindlad, kas samasugune tempo järgneb ka, eh, kestab ka järgmiste eesistumiste ajal. ma arvan, et eh, on erinevus finantsteenuste eh, vahel, siin on kaasotsustusmenetlus ja siis teiste valdkondade vahel ja te nimetasite seda ise, maksundus näiteks kui me vaatame Euroopa Euroopa Ülemkogu eh, mais tehtud tööd eh, eh, maikuuses ja kui ma vaatan, mida praegu ECOFINis hakatakse homme tegema, siis ECOFIN püüab kuidagimoodi ähmaselt öelda, et, et edasiliikumine on väga kehv me ei räägi mitte ainult maksude kõrvalehoidmisest Mm, eh, suurte ettevõtete poolt, vaid eh, maikuuses te ütlete, et riigid eh, kannavad ette maksu kõrvalehoidmiste kohta ja nüüd paistab, et sellest hoitakse kõrvale ja sellepärast on meil teile terve rida Eh, kirjalikke küsimusi me tahaksime eh, teada, kas ikkagi mm, on võimalik eh, sellel, nendele teemadele saada ka korralik vastus. ja minu teine küsimus puudutab euroala tulevikku. lubati palju, saavutatud on väga vähe. võib-olla te mäletate, et neli presidenti, Van Rompuy kirjutas koos Draghi eh, Barrosoga alla eh, eh, paberile, kus olid punktid kirja pandud ja kui te vaatate, mida siis saavutatud on, siis nõukogus räägitakse suhteliselt vähesest. CCR on ainus, mis päevakorda on jäänud Teie, eh, Leedu eh, liitub eh, euroalaga nüüd hiljem, aga te näete kahtlemata, et kaas, et seal, kus on kaasotsustamispädevus, on edusammud väga tõhi, väga tõsised, aga kus kaasotsustamisõigust ei ole, siis liikmesriigid blokeerivad edasiliikumist näiteks majanduse juhtimise vallas ja nii edasi, ei ole väga kaugele jõudnud. ma olen väga mures sellepärast, et eh, ECOFINis nii vähe saavutatakse just nimelt maksuküsimuste osas. ning lõpuks ma tahaksin teada, eh, kuidas eh, teie kuidas eh, te suhtute sellele, et ühtse eh, järelevalvemehhanismi osas eh, said teatud ministrid kokku Saksamaal väljaspool tavalist menetlust? okei okay,, alustagem siis algusest. Teil on täiesti õigus, et maksuküsimustes ei ole väga kaugele jõutud mm, erinevalt näiteks finantsteenuste valdkonnast. põhjuseid on palju aga siiski ma ei ole teiega nõus, et üldse edasi ei mindud. mindi küll, mindi edasi maksustamise osas, tõepoolest maksuküsimustes äh, on vaja äh, üksmeelset äh, nõustumist ettepanekutega, alati seda ei saavutatud ja siin tuleb arvestada ka seda, et poliitiline tsükkel erinevates liikmesriikides on erinev Eh, kahes liikmesriigis poliitiline tsükkel lõppes ja uus ei olnud veel alanud ja seepärast see on üks põhjus, miks eh, hoiuste eh, direktiiv jäi toppama, vaatamata sellele, et me ECOFIN-i nõukogus arutasime seda teemat eh, väga tõsiselt. mis puudutab käibemaksu, siis seal oli edasiliikumine üsna hea, kuigi kõik ei ole veel lõpule viidud. Eh, Kreeka eesistumise ajal on veel vaja eh, käibemaksuga tööd teha. mõnikord maksustamise küsimuses on äh, küsimused väga äh, tehniliselt rasked, sellepärast on vaja tehnilisi nõupidamisi. mina rõhutasin väga tugevalt seda ja mul on äh, väga hea meel, et automaatse info vahetamise osas on muutunud suhtumine. Teie küsimused on meil käes ja me vastame nendele kirjalikult. Sven, ärge muretsege selle pärast mis puudutab nüüd majanduse juhtimist, siis teiega ei ole ma absoluutselt üldse nõus. loomulikult oleksime me tahtnud eh, teatud õiguslik, õigusakte eh, vastu võtta näiteks eh, reformide koordineerimise vallas, aga see ei ole üldse lihtne. aga siiski on meil olemas Euroopa poolaasta, alustasime neljandat see on ikkagi eh, suhteliselt uus asi. Eh, see läks käiku paari eh, kuu eest ja nüüd me oleme teinud esimese hinnangu euroala riikide eelarvetele järgmisel aastal me leppisime kokku, et, et kahe tuhande neljandal aastal on hoopis teistsugune Euroopa poolaasta see on informatiivsem, aga ta ei ole keerulisem. see oli üks niisugune idee, mis tekkis meil oma eesistumise ajal. me mõtlesime, et vaja on asjad teha kasulikumaks, et ei oleks vähe, et asjad oleksid lihtsamad, aga annaksid rohkem informatsiooni. nii et äh, ma arvan, et ehm, viljad ei tule ei homme ega jõuluks ka mitte. aga vaja on arutada ehm, riikide ehm, arengukavu, eh, vaatame lähenemisprogramme ja kevadel te näete, et asjad on hoopis teistmoodi kui varem. Te võite näiteks vaadata äh, selle aasta raporteid võrreldes neid möödunud aasta raportitega juba siin on praegu näha e, üsna suur erinevus e, selleaastane raport on tunduvalt sügavam, tunduvalt detailsem, see on täitsa hea raport. nii et, et me kasutame samm-sammulist lähenemist. loomulikult oleksime me tahtnud, et lauale oleksime jõudnud ka õigusaktidega, aga ei suutnud seda teha, aga ideoloogiliselt oleme me läinud küllaltki kaugele. mis puudutab nüüd Eurogrupi, siis on mul üsna hea meel, mina olin esimene ECOFIN-i president, kes tuli mitte euroala maast, keda siis lubati ka eh, osalema Eurogrupi eh, töösse, kui oli teatud küsimuste arutamine kui päevakorras ähm, olid teatud küsimused, siis äh, paluti ka minul kohal olla ning ma arvan, et see tegi äh, Eurogrupi äh, töö koordineerimise ja ECOFIN-i vahel tunduvalt lihtsamaks ja Eurogrupp on üks aluslepingutes ette nähtud tööformaat ning järgmisel aastal eh, septembrikuuses me kohtume nendega uuesti hoopis teisel eh, õiguslikul alusel, ma ootan seda aega väga optimistlikult. Eh, aga kui nõukogu ja Eurogrupp suudab koostööd teha, siis sünnivad ka viljakad mõtted. see Äh, tähendab ka äh, neid koosolekuid, mida teie siin nimetasite. Äh, kaks, kolm, neli ministrit saavad kokku. see on väga mõistlik töö tegemise viis, sest et kui kõik kakskümmend kaheksa kogu aeg koos istuvad, siis on niisugune mm, oht, et me ei otsusta mitte midagi. minu isiklik positsioon oli selline, et selle aasta jaanuarist eh, pidada isiklikke kontakte kõikide kolleegidega ning mulle tundub, et eh, sageli kandis see töö häid vilju meil oli palju konsultatsioone nii kahepoolselt kui mitmepoolselt oma kolleegidega ja ma arvan, et niimoodi peabki ette valmistama otsuseid. aga me olime kõik seda meelt, et ükstaskõik, millised need kohtumised ka ei oleks, kui palju inimesi seal ka ei osaleks, me otsustasime, et kõik otsused, mis jõuavad ECOFIN-i lauale et kõik need õiguslikud aktid e, kõik õiguslikud aktid peavad sündima ECOFINis, mitte mujal ja mina olen absoluutselt e, sama meelt ja ma, minu kolleegid saavad väga hästi aru, et see peab nii olema ja nad on minuga nõus. nüüd ECR-i e nimel kolleeg, palun minister, mul on mõned konkreetsed küsimused, esiteks äh, mis puudutab pangaliitu, kes äh, otsustab äh, panga kriisilahenduse osas, kas on see siis Keskpank, Ecofin või kes selle lõpliku otsuse vastu võtab. nüüd rääkides tagatistest, backstopidest, ähm, minu arust äh, see sisaldab ainult äh, viis, viiskümmend viite miljardit äh, kahe tuhande kahekümne neljandaks aastaks ja see on väga hilja ja väga vähe, see on justkui tuletõrjebrigaad ilma veeta. milline on äh, teie eelistus äh, sellise tagatisskeemi osas just riiklikult, äh, millist mudelit te toetate, sest me tahame kaitsta maksumaksjat, kuid lõpuks tundub, et see tagatisskeem on niivõrd väike, et peab ikkagi pöörduma riikliku tagatisskeemi poole ja lõpuks äh, teie arvamus, äh, mis puudutab äh, jaepanganduse eraldamine investeerimispangandusesse, millest praegu arut-, mida praegu arutatakse. tõepoolest, terve rida konkreetseid küsimusi, mul ei ole kahjuks konkreetseid vastuseid neile kõigile küsimustele või siis nüüd ma ei saa äh, ka eetilisest äh, vaatenurgast vastata nendele, olles ECOFIN-i presidendiks. me oleme otsustanud ühe põhimõtte osas äh, tagatiste pakkumine siis finantsteenuste, eriti just pangandussektori puhul alati on esimeseks äh, allikaks siis erasektor, kes äh, peaks äh, vastutama restruktureerimise eest ning aitama raskustes olevaid panku, nii et esimeseks, esimeses järjekorras siis pöördutakse erasektori poolde, kas siis rekapitaliseerimise või muu, või muul viisil, et teises järgus äh, pöördutakse riigi ressursside poole ehk siis äh, liikmesriikide poole ja alles kolmandas <clears throat> järjekorras äh, on tegemist siis ähm, Euroopa Liidu vahenditega, kuid nüüd need konkreetsed üksikasjad, et kes täpselt otsuseid vastu võtab, kes mida teeb, see sõltub konkreetsetest reeglitest BRD ja SRM peaksid eh, siis olema vastuseks. meil eh, on muidugi enda poolt juba vastus eh, olemas, et peaks olema siis riikliku kriisilahendusasutusega tegemist ja mm, SRM-i puhul ei ole mul veel lõplikku vastust, kuid kindlasti saate selle vastuse teada pärast kolmepoolsete läbirääkimiste lõppemist ja nüüd viimane küsimus, mis puudutab jae ning investeerimispanganduse eraldamist, siin ei ole veel endiselt mingit seadusandlikku ettepanekut komisjonilt eh, selles vallas, eh, nii et ma ei saa veel eh, seda kuidagi kommenteerida uh,. Okay, moving on uh,. Läheme edasi, Burkhard Palts, palun. aitäh, proua esinaine, minister, ka mina tahaksin äh, teid äh, tänada tehtud töö eest äh, eesistujana. Te olete saavutanud suurepäraseid tulemusi ja siin räägin ma Omnibus kahest. läbirääkimised olid kestnud kolmkümmend aastat ja teil õnnestus need lõpule viia. nii et äh, südamlik tänu selle eest teile. ja tahaksin ka omapoolseid küsimusi esitada. esiteks, väga palju on äh, saavutatud Leedu eesistumise ajal, kümme teemat on lõpule jõudmas, nende käsitlus on lõpule jõudmas ja küsi-, küsiksin, mida te arvate nende oluliste äh, seadusandlike teemade kohta, mis ootavad ees Euroopa Liitu. Te olete Leedu minister, te soovite ähm, euroalaga liituda. kuidas, äh, millisena te näete ühisraha olukorda praegu, millised on äh, väljakutsed euro ees kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja kolmas küsimus pärast finantstehingute maksu kehtestamist, mida te, kuidas te näete selle väljavaateid Euroopa Liidus, nii et jääksin ootama teiepoolseid kommentaare nendele küsimustele ja veel kord sooviksin teid tänada. Well uh, uh, concerning your first question rääkides teie esimesest küsimusest, et millised on finantssektori olulised äh, teemad, meil toimus äh, vägagi huvitav arutelu äh, mitteametlikul ECOFINil septembris, seal otsuseid vastu ei võetud, kuid ähm, seal oli teatud arutelusid tuleviku teemadel, mida siis äh, peetakse oluliseks tuleviku seisukohast, äh, näiteks finantssektori äh, tulevane ülesehitus Euroopas. ma arvan, et praegu on endiselt veel väga palju ära teha hoolimata paljudest tehnilistest teemadest, mis praegu veel arutusel on ja nendega kindlasti peab mingil hetkel tulevikus tõsisemalt tegelema. eelkõige on vaja mõista sügavamalt seda, kuidas finantssektor tulevikus välja peaks nägema. näiteks pikaajalised investeeringud, see on äh, teema, mis äh, tuli arutellu juba Iiri eesistumise ajal aprillis. Äh, ECOFINil arutati seda Dublinis see puudutas seda, kuidas finantssektorit Euroopas peaks ümber korraldama selleks, et äh, ta ei oleks niivõrd sõltuv pangandussektorist. nagu te teate, pangandussektor äh, annab äh, suures osas krediiti ettevõtetele kaheksakümne protsendi usatu-, ulatuses umbes, samas kui näiteks äh, Äh, USA-s äh, tuleb äh, just aktsiaturgudelt väga suur osa rahastusest. nii et me peaksime kuidagi püüdma maandada riske, mis on pangasektoris endas, kuid ka väärtpaberiturgude arendamine ja teiste finantseerimisviiside edasiarendamine ettevõtete seisukohalt oleks samuti kasulik ja teise skaala otsas räägime me VKE-dest. me näeme, et väga suur äh, on äh, tööpuudus Euroopa Liidus, kui, kui iga VKE saaks äh, tööle võtta kas või ühe töötu, siis oleks meil töötuse probleem äh, lahendatud, muidugi on teatud, tegemist teatud spekulatsiooniga, kuid eh, VKE-del on vaja eh, paremaid laenuvõimalusi ja sellega, kuidas usaldusväärsus eh, finantsturgudel paraneb, nad saaksid ka selle juurdepääsu, kuid meil on vaja ka uusi vahendeid. nii et mulle tundub, et need on kaks kõige tähtsamat teemat, mida me peame lähiaastatel ähm, kaaluma. nii et neid teemasid, mis meie ees on väga palju ja siin kindlasti järgnevad ka konkreetsed algatused seadusandluses. euro ees seisvad väljakutsed. ma leian, et euroala on ähm, peaks olema suuremaks majanduskasvu aluseks. hiljutisel kohtumisel Washingtonis Euroopa Liitu ei kritiseeritudki, mis oli midagi uut, kuid endiselt leian, et see kasv, euroala kasv peaks taastuma. tundub, et kasv on uuesti käivitumas ja olukord on stabiilselt positiivne, kuid me peaksime eh, olukorda veelgi parandama. Eh, minu enda riigi jaoks eh, majanduskasv on üks prioriteetidest ja üks motiividest, miks me soovime euroalasse kuuluda, on see, et me tõepoolest usume ühtsesse ühisrahasse ja üks argumentidest äh, selle kasuks äh, on see, et äh, euroala saab oma probleemidega ise hakkama, sest on see sisemine energia olemas selleks, et igasugustest kriisidest üle saada. ja ma usun, et kindlasti tulevikus on eurotsooni, eurotsoonil ka probleeme, kuid ma arvan, et eurotsoon saab nende probleemidega ka ise hakkama nüüd äh, FTT, finantstehingumaks, äh, siin on teatud äh, arenguid, kuid ausalt öeldes, kui me räägime sellest ähm, tihe-, süvendatud koostööst üheteistkümne riigi vahel, siis on väga erinevad arvamused ka nende üheteistkümne riigi vahel, kuidas täpselt peaks see maks ähm, tulevikus välja nägema. loodame, et äh, kevadel äh, leiavad aset ka teatud edusammud äh, ja siis kevadel saavad kolleegid järgmise eesistuja, eesistumise esindajad ka sellest rääkida. aitäh, kuna me alustasime pool kümme, siis peame ka kiiremini edasi liikuma, nüüd EPP nimel saab kolleeg küsimuse esitada aitäh, proua esinaine, tahaksin tervitada ministrit, tahaksin äh, õnnitleda teda eduka eesistumise puhul. Te olete olnud edukas mitmes äh, valdkonnas äh, Te olete mm, Majandus- ja Rahaliitu tugevdanud, olete jõudnud kokkuleppele, aidanud kokkuleppele jõuda mitmeaastase finantsraamistiku osas ja neid äh, edusamme on veel äh, teisigi. kuid me oleme rääkinud äh, pikalt sellest, kuidas lihtsustada laenusaamisvõimalusi ähm, VKE-dele. faktiks on see, et erinevates liikmesriikides on tingimused väga erinevad, eriti kui räägime näiteks intressimääradest. ja see Äh, loob ebavõrdsed tingimused äh, ühisturule, kõik ettevõtted ei ole samas olukorras. kuidas te leiate, oleks võimalik seda probleemi äh, lahendada mitte ainult euroalal, vaid ka sellest väljaspool? see oleks minu esimene küsimus ja teiseks küsiksin, see on küsimus, mis puudutab Euroopa poolaastat, seda on ka arutatud juba kuidas edukalt äh, rakendada ellu Euroopa poolaasta soovitusi riikidele, et nad tõepoolest ka ellu jõustuksid. analüüsist näeme, et ainult kaks riiki on äh, neid soovitusi rakendanud ja teised äh, on ainult osaliselt neid tõsiselt võtnud kuidas te näete neid probleeme ellurakendamisega, kas nad ei ole võib-olla piisavalt selged, need soovitused, või piisavalt konkreetsed? et mida me võiksime siin muuta. ja kolmas küsimus puudutab eh, teie riiki eh, ning ka ülemäärase eh, eelarve puudujäägi menetlust, teie riik on sellest menetlusest väljunud, te olete võtnud mitmeid meetmeid tulude ja ka kulude poole pealt. Te olete olete vähendanud äh, väljamakseid ähm, äh, pensioni teises, teises pensionisambas. kas te olete Leedus ka kaalunud teise samba äh, tühistamist ja kuivõrd see kõik on aadanud, aidanud kaasa üldise võlakoormuse vähenemisele, eelarve puudujäägi vähenemisele? aitäh kõigi nende küsimuste eest! ma olen nüüd veidi segaduses, sest ma olen siin äh, ECOFIN-i eesistujana ja võib-olla ei oleks äh, kõige õigem arutada siin äh, sisepoliitilisi küsimusi ja nii et ma vabandan, me saaksime nendest võib-olla rääkida teiega omavahel, aga ma ei teeks seda siin avalikult. Teie esimene küsimus on väga tähtis ja see puudutab juurdepääsu krediidile VKE-del. intressimäärad muidugi on tähtsaks teguriks, mis takistavad mõningatel VKE-del laenu saada. ja veel üks ja veelgi tähtsam tegur on see üldine võimalus üldse midagi pankadelt saada, arvestades seda, et pangad ei taha enam riski peale minna. nii et äh, nad ei äh, anna üldse laenu, kui nad ei ole kindlad, kuidas teie äriplaan äh, toimima hakkab. aga VKE-d samas on niivõrd oluliseks osaks majandusest, me peame tagama, et meil oleks teatud vahendid, mis leevendaksid seda puudust ja siin on äh, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Komisjoni algatus väga tähtis, äh, see äh, uute finantsvahendite kaasamine, erinevad riskikapitali allikad kaasata selleks, et siis ka Euroopa Liidu rahasid sinna lisada Äh, anda mingeid lisatagatisi äh, või teistel viisidel äh, leevendada neid riske, mis seisavad erasektori laenuandjate ees. me püüdsime need reeglid ka ühtekuluvuspoliitika reeglitesse sisse panna, et riigid nendest reeglitest ka lähtuksid nende instrumentide puhul ja Leedus me seda kindlasti kavatseme ka teha. ja üks tähtis ähm, loosung, mida kasutati ka ühtekuuluvusriikide kohtumisel, oli äh, investeeringud, mitte niivõrd parem, parem kulutamine. ja ma arvan, et see ongi õige tee edasiliikumiseks. nüüd Euroopa poolaasta teema, tähtis, me jääme ootama ka ülemkogu arutelusid paari päeva pärast sel teemal me peame konkreetse, konkreetsete soovitustega tegelema, on teatud soovitused, mis puudutavad kõiki liikmesriike ja siis on mõned soovitused, mis puudutavad konkreetselt liikmesriike ja minu arust on mm, mõlemaid vaja, et siis äh, üldisemaid ja konkreetsemaid soovitusi, aga millest puudu on, on ehk teatud analüüs et kuidas neid soovitusi ellu rakendatakse konkreetsetes liikmesriikides. ideaalne oleks see, et äh, esitatakse soovitus, järgmiseks aastaks on see soovitus ellu rakendatud. Äh, väga hea on ka see, kui paari aasta jooksul need soovitused ellu rakenduvad ja edusammud äh, on äh, siin isegi olulisemad äh, kui see lõppeesmärgile jõudmine, näiteks äh, tööpuuduse või siis eelarve puudujäägiga hakkama saamisel, see õiges suunas liikumine on väga tähtis ja loodan, et see selgus saabub ehk ka kevadel Kreeka eesistumise jooksul. kui ma ütlesin, et aega on vähe, siis ma Äh, tahtsin lihtsalt ammendada meie kõnelejate nimekirja, mitte lubada siin veel lisa küsimusi esitada. Peter Simon, palun. mich gerne an unser erstes Gespräch genau hier an dieser Stelle, genau dort, wo Sie jetzt. aitäh. Te olite siin ka meie esimesel kohtumisel, kui küsisin äh, kas äh, on selle mandaadi jooksul üldse mingeid šanssi jõuda pangaliiduni ja ma tahaksin teid äh, tänada selle tohutu suure töö eest, mis te olete ära teinud äh, väga konstruktiivselt, kõik teie kolleegid on meiega head koostööd teinud ja ma arvan, et meil tõepoolest on väga head šansid jõuda pangaliiduni, kuigi on ka seisukohti, mis on selle vastu, kuid loodan, et äh, kolmepoolseid läbirääkimisi saadab edu. on väga suuri takistusi olnud meie ees ja paljud poleks uskunud, et me niivõrd hea tulemuseni jõuame nii väikese äh, ajaga ja loodame, et siis see lõpu äh, distants on ka võimalik nüüd läbi käia edukalt. ja nüüd üks küsimus see ei puuduta niivõrd äh, teemasid, äh, tänaseid teemasid, vaid pigem tulevikku. see roll, mis äh, sooviti anda EPA-le, kui see mm, moodustati ja see praegune roll, mis tal on, need on väga erinevad asjad. kui me rääkisime järelevalveorganist, kuidas seda üles ehitada. tekstid, mille osas mina olen tööd teinud kindlustuse valdkonnas näiteks me näeme, et pädevused on sisse seatud parlamendi poolt, siis komisjon on neid kärpinud äh, või siis on need delegeeritud liikmesriikidele. ma näen, et selline liikumine on toimumas ja see valmistab muret. meie leidsime, et äh, EPA võiks olla midagi äh, sellist, millel on ka tegelikud volitused ja mõjuvõime. mida te näete, millisena näete te EPA tulevikku? Well, uh, first of all uh, uh, I must also uh, ma tahaksin uh, teid tänada selle produktiivse koostöö eest selle poolaasta jooksul. minu seisukohast oli see suurepärane koostöö, eriti just Econi komisjoniga. aga rääkides nüüd ähm, Euroopa Pangandusameti äh, rollist äh, ei ole sugugi ebatavaline, et äh, volitused äh, institutsioonide vahel äh, veidi nihkuvad. mul, ma tundun, mulle tundub, et pangandussektori puhul mitte ainult finantsturust rääkides tundub mulle, et pärast seda, kui ühtne järelevalvemehhanism äh, jõustus, äh, on meil see varade ülevaatamise, varade kvaliteedi hindamise protsess ja stressitestid. ja pärast seda, kui see ühtne äh, järelevalvemehhanism jõustub, on võimalik siis ka keskpangas äh, selle süsteemi juhtimine konkreetselt paika panna. Nad äh, praegu värbavad äh, inimesi sinna tööle, planeerivad tööd, nii et järgneval aasta, järgnev aasta saab olema väga tihe ja järgmise aasta lõpus, detsembris kaks tuhat neliteist, on palju selgem see, milline peaks olema kellegi positsioon ja millised peaksid olema kellegi kohustused praegu on täiesti normaalne, et äh, meil on selline ujuv olukord ja kindlasti see läheb paika õigeaegselt. Uh, ja nüüd uh, lõpetuseks saab sõna Rabaldini. aitäh, teen lühidalt. sooviksin avaldada tunnustust ministrile tehtud töö eest ning uh, edusammude eest, mida te olete saavutanud oma eesistumise ajal. palju õnne minister Šadjusele edu eest, mida on saavutatud siis Leedu eesistumise ajal. arvestades neid ähm, edusamme finantsalal, siis kuidas te näete ähm, seda, et kuidas need edusammud, mis on saa-, saavutanud, kuidas need, kuidas te näete neid edusamme Leedu vaatenurgast sellest äh, lähtuvalt nimelt, et, et kas teile tundub, et Leedu andis võib-olla rohkem, kui ta tagasi saab? ja teiseks äh, tahan teile avaldada tunnustust ka teie nii-öelda mm, turundusmeetodite eest Leedu eesistumise ajal. sekretäriaadi liikmetel on kaelas täna ilusad äh, lipsud, needsamad, mida kannab ka minister. minu lips jäi koju Horvaatiasse, kahjuks Horvaatia on küll Lipsu nii-öelda päritolumaa, täna oleks see väga hästi mul kaelas välja näinud. jah, aitäh küsimuse eest, see on parim küsimus, mida üldse võib saada, aga kuna härra Langen tuli tagasi, siis kahjuks ei olegi teie viimane küsimus, mida te kuulete. aga vastuseks, kõigepealt mul on väga hea meel et esimesel juulil nii sai Leedust eh, Euroopa Liidu Nõukogus eh, eesistuja ja samas eh, sai Horvaatiast kahekümne kaheksas liikmesriik. ja nüüd vastuseks teie küsimusele, nii nagu ühes perekonnas, nii ei küsita ka siin, et kas keegi äh, annab rohkem, võib, saab rohkem, tegemist on pereeluga. ja parimad kogemused mina, mida mina olen oma poliitilises nii-öelda perekonnaelus saanud, on olnudki see, et ma olen tundnud, et see pere toimib, on elus, tegemist ei ole formaalse koostööga suveräänsete riikide vahel, nagu see võiks paista väljastpoolt vaadatuna äh, või nagu seda me näed, näeme paljudes rahvusvahelistes organisatsioonides, vaid Euroopa Liit on tõeline pere. ja see on oluline nii mulle isiklikult kui ka minu riigile. ja aitäh küsimuse eest ja ma nõustun teiega, et lips on tõesti õnnestunud, aga nüüd tõesti see kõige viimasem küsimus, Vernel. aitäh, minister. ma võin kinnitada, et see mulje, mis on jäänud viimase kuue kuu jooksul, on olnud tõesti muljetavaldav. ma olen äh, olnud pikalt siin parlamendis ja esimest korda ma tegelikult äh, kiidan tõsiselt eesistujat. E-, Ecofini eesistujana täna kell kolm. ma usun, et äh, juhtub see, et härra Asmussen võtab sõna ja siis härra Draghi ehm, saadab ka oma kirja, kus ta selgitab Ecofinile oma seisukohta, ehm, mis puudutab eh, Euroopa Keskpanga positsiooni ja selles eh, kirjas, see kiri tähendab seda, et eh, siis lepitakse kokku menetluses EKP osas ähm, ähm, tuleb leida siis asendaja. ja nagu me teame, senini ei ole väga palju naisi olnud juhatuses, nii et äh, siin võib äh, tõesti, võiks midagi ära teha. Rasmussen on olnud äh, aasta ametis Äh, kas teile tundub, et äh, see vahetus tuleb liiga kiiresti? ja kas te usute, et äh, Saksamaal võiks olla õigus esitada kandidaat sellele ametikohale? jah, võib-olla tegemist on küsimusega, millele te ei saa täna vaadata, vastata, aga kindlasti on see küsimus, millega teil tuleb tegeleda järgmisel nädalal. ja aitäh küsimuse eest. ma soovin kõike kõige paremat Jörgile kellega me tegime väga palju koostööd ECOFIN-i raames. soovin talle palju edu tema poliitilises karjääris. Euroopa Keskpanga töökoht ei olnud poliitiline ametikoht. Jörg on samuti sotsiaaldemokraat, nii nagu minagi. aga mis puudutab nüüd temale järeltulija valimist, seda menetlust, siis jah, tõesti väga konkreetselt täna ma sellele küsimusele vastata ei saa. aitäh ma usun, et meie parlamendi ametiaja jooksul me oleme majanduskomisjonis mitmeid rekordeid püstitanud, näiteks eh, triloogide arv, õigus, vastu võetud õigusaktide arv. nii et sellest on tõesti olnud väga palju eh, kasu ja, ja, ja üks rekord puudutab ka nende inimeste arvu, keda on eh, nimetatud tööle Euroopa Keskpangas. aga veel kord palju tänu ministrile selle eest, et täna siia leidsid aega tulla ja ka teie eesistujana olete püstitanud terve rea rekordeid. palju tänu teile selle eest ja palju tänu teile ka põhjalike vastuste eest ja palju tänu kogu teie meeskonnale. jah, ma olen olnud kohal kõikide kolmepoolsete läbirääkimiste käigus ja ma tõesti tean, et nad on teinud ära suure töö. seega teie riigil on põhjust tunda uhkust oma inimeste üle aitäh, Sharon! tahaksin ka omalt poolt lõpetuseks veel midagi juurde lisada. ma nüüd eh, sekkun küll töökorda, aga isiklikult tahaksin siinkohal tänada Sharonit väga viljaka, huvitava ja julgustava koostöö eest. aitäh sulle, Sharon, isiklikult! aitäh! aga nüüd annan juhtimise üle oi, kingitas ka. Need teist, kes ei tea, meil on tegelikult ühine taust eh, füüsikas ja matemaatikas eh, ja, ja seetõttu ongi see eesistuja olnud niivõrd eh, hästi õnnestunud, aga nüüd annan juhtimise üle Pablole. Pablo, jaa, sina hakkad nüüd juhtima eh, días eh, a todos. Pasamos al siguiente punto del día. jätkame nüüd eh, tööd järgmise päevakorrapunktiga, kus meil on eh, raporti eelnõu, raporti projekti läbivaatamine, mis puudutab kaardipõhiste maksetehingute vahendustasusid. minul on olnud eh, au olnud olla raport raportöör ja kui Diego on nõus, siis eh, teeksime ühise arutelu, seoksime aruteludesse ka makseteenused siseturul. nii et kõigepealt ma tutvustan omu, oma raportit ja siis eh, annan härra Feiole võimaluse tutvustada tema raportit ning seejärel eh, on teil võimalus esitada küsimusi mõlema raporti kohta. niisiis, kõigepealt et tutvustan teile oma raportit. olen täna nii koosoleku juhataja kui raportöör, aga see selleks. tulles raporti juurde, siis raporti põhieesmärgiks, õigemini neid eesmärke on neli. kõigepealt läbipaistvus. meil on vaja sellist maksekorda, mis oleks läbipaistvam. ma usun, et kui see raport kiidetakse heaks, siis me suudame selle eesmärgiga täita. kuna need vahendustasud, kui me suudame selle küsimuse ära lahendada, siis see omakorda mõjutab juba teisi kulusid, näiteks krediitkaardi kulusid ja, ja muid selliseid küsimusi. ma ei ole päris kindel, kas, kas ähm, raportis see eesmärk oli, aga igal juhul äh, me oleme nii-öelda äh, saavutanud selle, et äh, tuleb suurem läbipaistvus, et inimesed teavad, mille eest nad maksavad, kui nad krediitkaardiga maksavad. teiseks eesmärgiks on tugevdada siseturgu. see on väga oluline, mitte ainult antud raporti puhul, vaid ka ükskõik millise seadusandliku eelnõu puhul, mis meil tuleb heaks kiita. alati tuleb lähtuda põhimõttest, et õigusakti tulemusena peaks siseturg tugevnema. kolmas eesmärk, siis kui see raport kiidetakse heaks, eelnõu jõustub, siis sellega tuleb ettevõtetele anda nii-öelda stiimul selleks, et kasutada mm, innovatsiooni, uuenduslikke meetodeid maksesektoris ja lõpetuseks on meil vaja paremini kaitsta tarbijaid me usume, et komisjon ei ole esitanud piisavaid põhjendusi oma ettepanekule, ei ole mõjude hinnangut, vähemalt sellist äh, tugevat mõjude hinnangut, mis äh, selgelt näitaks, et, et äh, osapooltele selle õigusakti jõustumisel ähm, järgnevad need positiivsed mõjud. me leiame, et et ettepanekuid tuleks väga üksikasjalikult äh, hinnata selles mõttes, et milline on nende ettepanekute mõju igas eraldiseisvas liikmesriigis. me teame, et krediitkaartide levik erinevates liikmesriikides on väga erinev. ja mille see kõik kaasa toob? me ei soovi, et, et mõju oleks äh, vastupidine sellele, mis ettepanekus on kirja pandud. eesmärk on äh, suurendada maksekaardide kasutust ja uus õigusakt peaks nii-öelda tagama kõikides liikmesriikides selle, et maksekaarte hakatakse üha rohkem liikmesriikides kasutama. kõige rohkem vaidlusi on mm, tekitanud mm, küsimus mm, õigemini oma raportis soovisin välja tuua just need küsimused, mis on tekitanud kõige rohkem vaidlusi ja kus meil on vaja leida selliseid lihtsamaid lahendusi. ja raportis olengi püüdnud omalt poolt selliseid lahendusi välja pakkuda. loomulikult olen täiesti avatud, valmis töötama äh, koos teie ja koos komisjoniga selleks, et leida veelgi rohkem alternatiivseid lahendusi lisaks sellele, mille mina olen välja pakkunud. nüüd artikkel üks, reguleerimisala komisjoni ettepanekus näeme seda, et kolmepoolsed kavad on välja jäetud. artikkel seitse, siin on eraldatud maksekavad ja töötlevad asutused, mis peaks tekitama nii-öelda võrdsed võimalused, võrdsed tingimused kõigile. kõik need näiteks kolmepoolsed, neljapoolsed kavad peaksid eh, toimima võrdsetel alustel ja et ka uutel oleks võimalik turule tulla. Eh, artikli kolm ja neli, vahendustasud, eh, mis on kogu selle raporti keskmes loomulikult, mina ütleksin, et, et komisjon leiab, õigemini ma leian, et me peaksime siiski veel täiendavalt arutama neid tasusid, mis on välja pakutud, me peaksime põhjalikumalt neid tasusid arutama selleks, et oleks kindel, et liikmesriigid, liikmesriikides hakatakse pigem maksekaarte rohkem kasutama, kui et vähem ja nendes riikides, kus maksekaarte väga palju ei kasutata, nendes riikides ma usun, et need vahendustasud, vahendustasusid ei tohiks kasutada nii-öelda piitsana, et need ei peaks mõjuma selliselt, et, et keegi ei taha maksekaarte kasutada. ja me peame looma stiimulad investeeringute tegemiseks, mis võimaldaks rohkem maksekaarte kasutada, et ka nendes liikmesriikides, kus senini väga palju maksekaarte ei kasutata, et ka nemad võtaksid selle kasutusele. me ei taha vähendada investeeringuid ja me ei taha nii-öelda summutada innovatsiooni tasude tagajärjel. ma usun, et vahendustasude äh, keskmisel võiks olla selline kaalutud keskmine absoluutsete väärtuste asemel, mille on komisjon välja pakkunud. ma saan aru, et see lahendus ei ole ähm, täiuslik, aga sellise lahenduse olen mina välja pakkunud ja ootan teiepoolseid seisukohti, et saada teada, kas see võiks eesmärgi täita. ma usun, et minu ettepanek võimaldab teha vahet erinevate sektorite ähm, vahel, kus on väga erinevad riskimäärad ja ma sooviksin näha seda, et oleks võimalik, et võetaks kasutusele, kasutusele uusi tehnoloogiaid, et süsteem muutuks turvalisemaks. nii et tegemist on kindlasti teema, mille üle arutelud peavad jätkuma, selleks et leida parimad võimalikud lahendused ja ootan suure huviga ka variraportööride arvamusi just sellel olulisel teemal. nüüd artikkel kaks piiriüleste tehingute äh, uus määratlus. selle määratluse osas on minul teatud kahtlusi. ma ei ole päris kindel, et äh, milline selle määratluse mõju on ja võib-olla see lõhub ka tasakaalu turul. ja ma äh, peaaegu et tahaksin tulla tagasi varasema määratluse juurde et, et see liigselt turgust ei muuda või mõjuta kahekümne nelja kuise üleminekuperioodi käigus, siis teebet krediitkaardi maksete määratlus. komisjon on pakkunud siin välja eh, teebet ja krediitkaardi tehingute puhul sellise määratluse, mis, mida tuleks tegelikult parandada, täiustada. me peame töötama välja sellised selged äh, määratlused, mis oleks kohaldatavad ja nii selgelt, et need oleks ühetaoliselt võimalik igal pool Euroopas kasutada, siis äh, koostalistusvõime erinevate äh, tegijate vahel, artikkel seitse. siin ähm, selle palumine, sellega minnakse vist natukene liiga kaugele ja tuleb vaadata ka, milline on see õige õiguslik vorm, et äh, operatiivtegevus oleks eraldatud, aga see füüsiline eraldatus, selle osas mul on kahtlusi. Äh, ettevõtluse need kaks osa peaks funktsionaalselt olen, olema eraldatud. nii et äh, ühe teenuse pakkumine ei eeldaks teise teenuse endale võtmist. uued protsessid Need on olulised uute maksekavade väljatöötamise jaoks. töötlevad asutused peavad tagama, et nende süsteem on tehniliselt koostalitusvõimeline kõikide teiste töötlevate protsessidega ja seetõttu on väga oluline, et meil oleks natukene pikem periood ette nähtud, kui hetkel siin on kirja pandud, et et töötlevad asutused oleksid valmis kõiki neid tingimusi täitma ja artikkel kaheksa siin võib-olla me töötame oma eesmärgile vastu. võib-olla muutub raskemaks või stiimuleid on vähem selles suhtes, et tuleks juurde neid inimesi, kes tahaksid maksekaardi kasutada, et välja valitud meetodi määratlemine, see ei ole väga tõhus süsteem, see pigem muudab süsteemi kasutajate jaoks keerulisemaks ja, ja see võib-olla isegi toob kaasa vigade suurenemise eh, tasude võtmisel. ehk siinkohal mul on kahtlusi selle artikli osas. ja eh, on ka teisi maksevõimalusi, näiteks mobiilimaksed ja nii edasi seetõttu ma usun, et tuleb teha vahet, et kas makstakse krediitkaardiga või, või mis on selline plastikkaart või kasut-, kasutada hoopis mingid muud vahendid, nagu näiteks mobiiltelefoni. niisiis, eesmärgiks on muuta ju tarbijate elu lihtsamaks et seda silmas pidades tuleb meil neid eh, erinevaid eh, lahendusi kaaluda. artikkel kümme komisjoni ettepanek eh, kohustuse kohta võtta vastu kõik, aktsepteerida kõiki neid kaarte. siin ma usun, et ettepanek, nii nagu see on välja pakutud, selle tulemus oleks selline, et tarbijad Ehm, saavad teada, et nende kaarti ei aktsepteerita, kui nad hakkavad selle kaardiga maksma, kuna ehm, ütleme, et on üks ehm, teatud logo on lubatud mingis poes, aga teist mitte. ja sellega ju tegelikult tarbijate usaldus pigem väheneb ja see muudab krediitkaardi kasutamise ka raskemaks ja, ja ei aita meil äh, saavutada eesmärki, nimelt äh, krediitkaardide kasutamise suurenemist ei kaasne. nii et äh, olen valmis leidma siin sellise kompromisslahenduse, aga pidades silmas eesmärki, et alati, kui tarbija läheb poodi, peab ta olema kindel, et kui ta näeb äh, seda logo poes, mis on tema maksekaardil, et siis ta ikkagi saab kindlasti oma maksekaarti kasutada. Need on siis need probleemid, mida ma olen, mis ma olen äh, raportis välja toonud, olen esitanud ka omapoolsed lahendused, mõistan, et neid lahendusi on võimalik muuta paremaks, ehk need lahendused on minu esialgsed ettepanekud, aga olen valmis siis äh, arutama neid lahendusi kõikide variraportööridega ja kõikide teistega, kes soovivad kaasa lüüa. palju tänu ja nüüd annan sõna Diegole. Äh, ka temaga olen teinud väga head koostööd. Äh, palun. suur tänu. Dizer que os trabalhos iniciais relativamente a kui äh, räägime nendest kahest raportist, äh, siis esimene tööfaas näitab, et äh, et need kaks raportööri ja meeskonda saavad koostööd teha ja see on väga tähtis see, et neid teemasid koheldakse ühe, ühtse paketina, see on täiesti õigustatud. umbes äh, sada kakskümmend muudatusettepanekut äh, esitasin sellele raportile ja see vastab äh, meie töö praegusele faasile. see ei ole veel lõplik tekstiversioon on tegemist ideedega, mis puudutavad äh, neid äh, teemasid, kõike seda, mida mina leian olevat olulise selle teema osas, selles, kuidas äh, lihtsustada kaartide kasutamist, kõike seda, mis puudutab konkurentsi teemat ning ka kohanemisvõimet selle seadusandluse puhul kohanemisvõimet ähm, uue reaalsusega, mis turul valitseb. selle tööga on tegeletud äh, kümnetel koosolekutel, seal on osalenud erinevad turul osalejad äh, ja tahaksin tänada ka kõiki, kes äh, sellesse töösse ise pasu-, panustasid ja see, millest me praegu räägime, on ühelt poolt tasakaalustatud ja teiselt poolt äh, vastab äh, ka turu vajadustele. pean ka ütlema, et äh, olin väga rahul üldiselt. praeguste, praeguse seadusandliku raamistikuga nüüd äh, muudatused. tahaksin äh, siin mitte laskuda üksikasjadesse ja keskenduksin neljale teemale. ühelt poolt siis kulud. minu seisukoht on järgmine. ma keskendusin äh, siseriiklike turgude erinevusele ja leian, et äh, liikmesriikidel on äh, ähm, õigus neid äh, kulusid katta või mitte. ja need kulud, millest me räägime, peaksime, peaksid olema kulud, mida kannab kaupleja kes kasutab makseterminali. nüüd äh, TPP teema. TPP juba toimib ja siin on väga tähtis, et äh, oleks äh, meil ka konkreetsed reeglid selles vallas. ja just äh, sellest loogikast äh, lähtudes vajadus äh, selleks, et paremini need kolmandate osa, kolmandate osapoolte kaasatus oleks korraldatud, leian, et on vajalik äh, pädevate asutuste juures registreeruksid kolmandad osapooled, et neid oleks võimalik identifitseerida, et äh, oleks neid võimalik ostja ning ostja panga puhul identifitseerida. samuti äh, selline Ekspress lubade äh, väljastamine ja ka info defineerimine, mis on selle juurdepääsu jaoks äh, vajalik. Äh, nii et ähm, on vaja anda infot selle kohta, kas on piisavalt vahendeid makse teostamiseks. kolmandaks äh, vastutuse teema. niipea kui äh, täheldatakse, et on tegemist maksega, kus on ka kolmas osapool kaasatud, siis äh, on äh, makse äh, tagamine just kolmanda osapoole vastutuses. veel üks tähtis muudatus on seotud kindlustusega maksesüsteemi ja kindlustuse teemadega, kes äh, tekitab nendesse maksetesse usalduse ja see on eriti tähtis juhtudel, kus on tegemist äh, piiriüleste tehingutega ja tehingutega, kus äh, eeldatakse teatud elektroonilisi makseid osapoolega, keda me ei tunne nii et seetõttu on tähtis tagada, et äh, süsteem äh, seatakse sisse selleks, et see, kes äh, ostab, teaks selle väärtust, mis makstakse. ja ilma loata maksete teostamine näiteks pettuse puhul oleks väga suur tagasiminek selle süsteemi seisukohalt. nii et me peame kõik tegema selleks, et selliste pettuste esinemist vältida. seetõttu ka see nõue avaliku registri sisseseadmiseks, mis äh, puudutab siis just kolmandaid osapooli, kes tegutsevad kolma, kes tegutsevad Euroopa turul. panga puhul niipea kui kontrollitakse ähm, juurdepääsu kontole TPP puhul, siis ja kui, kui tekib kahtlusi, siis on võimalik ka pädevatele asutustele makse peatamisest teatada näiteks äh, kui pangandusjärelevalve äh, amet äh, sellistel juhtudel peab võtma mingeid meetmeid, siis on võimalik selle kolmanda osapoole tegutsemine Euroopa Liidus lõpetada. kuid lisaks nendele muudatusettepanekutele on siin ka teatud uusi elemente, mille olen sisse toonud selleks, et oleks äh, parem teave tarbijale. olen sisse toonud ähm, kohustuse Euroopa Komisjonile kui räägime mingist lihtsast informatsioonist, mis on vajalik selle asemel, et anda liialt informatsiooni ja liialt keerukat informatsiooni, et niipea kui äh, info jõuab tarbijani, siis see peab olema tarbija poolt mõistetav selleks äh,, et ta saaks end kaitsta oma olukorras. teiseks. tegin ettepaneku üle vaadata äh, ka ühtsete maksete süsteemi juhtimise, me ei räägi siin ainult äh, nõudluse ja pakkumise poole pealt, vaid ka otsustuste langetamise seisukohast. tõin sisse artikli, mille eesmärgiks on luua tehnilisi reegleid, mis Pangandusjärelevalveameti poolt väljastatakse maksesüsteemi jaoks. ja siin oli eesmärgiks garanteerida, et ei oleks äh, teatud äh, uute tegijate blokeerimist turul ja et see teave oleks äh, turvaline. nii et ma tegin need ettepanekud äh, vastavalt siis äh, minu põhimõtetele, tegemist äh, ei ole siin äh, suletud äh, ettepanekuga, ma olen vägagi avatud aruteludele variraportööridega. ma mõistan, et ähm, eesmärgid on sellised, et me peaksime seda kõik koos aruteludes tegema, üksi ei saa siin midagi ära otsustada tegemist on keeruka direktiiviga ja väga suure kohaldusalaga direktiiviga ja siin peab olema tasakaal erinevate huvide vahel. ja siin on seisukohad tihtipeale vastandlikud ja seetõttu on vajalik nõu pidada variraportööridega, kolleegidega siit kojast jään ootama teie abi. nüüd ma annan sõna mõlema raporti variraportööridele. kõigepealt ma annan sõna sotsiaaldemokraatidele. ja siis nii edasi. nii, kolleeg, palun härra juhataja. ma tahaksin tänada raportööri. raporti kvaliteedi pärast ma tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni algatuse eest selleks, et luua ühtne konkurentsivõimeline süsteem elektroonilisteks makseteks aga siiski ma tahaksin tuua välja mitmeid aspekte, mis teevad mulle muret. komisjon tuli välja ettepanekuga, et null koma kolm protsenti on see eh, määr, kui võetakse tasusid krediitkaardi maksete eest ja null koma kaks protsenti eh, debitkaardi maksete eest. aga siin tuleb arvestada eh, sotsiaalmajanduslikke faktoreid on eh, teatud eh, eripärad eh, liikmesriikide turgudel, seal on erinevad kaitsemeetmed tarbijate huvides. näiteks Saksamaal on see tasu üks koma seitse protsenti, Taanis null koma üks protsenti, näiteks Horvaatias, minu kodumaal on eh, vahendustasu kuni seitse protsenti. ja mida see kõik tähendab? see tähendab, et mõned kaupmehed eh, pakuvad eh, sulle kümme kuni kakskümmend protsenti hinnaalandust, kui tarbijad on valmis maksma sularahas. nii et, et tähendab, eelistatakse sularahamakseid, mitte kaardimakseid loomulikult eh, tuleb tervitada igasuguseid eh, võimalusi suurendada eh, turvalisus, tuleb informeerida kodanikke nende õigustest ja praegu me ei räägi siin mitte ainult juurdepääsust informatsioonile, vaid selle informatsiooni kvaliteedist ja selgusest. tarbijad peavad saama võimaluse, et nad oma saavad teenuseid täis raha eest ja see puudutab kõiki Euroopa kodanikke. see eh, mõjutab positiivselt ka inimesi, kes jäävad väljapoole eh, Euroopa Liitu ja me peame ütlema, et see eh, direktiiv kaitseb pigem teenusepakkujate kui tarbijate huve. loomulikult tuleb ka neid kaitsta, aga kui tasud lähevad üles null koma kahest protsendist null koma seitsme protsendini, siis keegi peab selle eest maksma. kas neid äh, vahendustasusid võetakse kuidagi teisiti? Äh, ma arvan, et niimoodi see lähebki, aga siiski selle algatusega me peame saama kaitsta tarbijaid ja väike ja keskmise äh, suurusega kauplejaid ning ma arvan, et nelja-aastane läbivaatamis Eh, tähtaeg, nii nagu komisjoni ettepanekus on vahendustasude otsas. see eh, periood on liiga pikk, seda perioodi on vaja vähendada, eriti selles osas, eh, selles sättuse, selles sätte osas, mis puudutab turu ja tarbijate kaitset oluline on see, et see otsus, mille me oleme langetanud, on ka õige ning see ei tohi kaasa tuua negatiivseid mõjusid, mida me tegelikult ei taha, eriti väikekauplejate ja tarbijate osas. raport on hea. aga ma arvan, et Eh, härra Salva sõnade kasutamiseks on eh, võimalus veel seda lahendust lihtsustada ning me loodame, et me jätkame eh, arutelu koos raportöör härra Saabaga. suur tänu. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna variraportöör alustaksin sellest, et ma tänan äh, raportööri, sest et äh, tema raport on väga hästi argumenteeritud, see on väga hea algus meie järgnevaks tööks. meil on erinev arusaam teatud küsimustes, aga enamus küsimustes on võimalik leida laiapõhjaline kompromiss. esimene üldine märkus on järgmine selle eh, teemaga töötades me peame silmas pidama ühtset turgu, sest praegusel hetkel on tegemist kahekümne kaheksa erineva turuga ja see ei ole mõistlik, see eh, eh, takistab piiriülest liikumist, see tekitab ebavajalikku konkurentsi. loomulikult me ei saa kõiki punkte siin kõrvale jätta, aga kui me mõtleme ühtsele turule, siis me liigume antud dokumendiga siiski õiges suunas. ja nüüd komisjoni äh, ettepaneku kõige olulisemad äh, äh, sätted, kuidas me käsitleme kolmandaid osapooli, niinimetatud TPP-sid kõige olulisem on, et süsteem areneks õigesti ja me peame sellele kaasa aitama. makse maksetegija ja TPP vahel ei peaks olema kontakti, siin minnakse antud ettepanekuga õiges suunas. oluline on see, et kõik osapooled saavad jälgida, mis toimub kõikides äh, aspektides Eh, tarbijal peab olema eh, täielik turvatunne kõikide aspektide osas ja ta peab täpselt teadma, eh, kes vastutab mille eest, kui midagi läheb viltu. ma arvan, et selles osas on vaja tööd teha nii komisjoni kui raportööri ettepanekuga ja mis puudutab nüüd lisatasusid, siis siin ma ei ole raportööriga sama meelt. on täiesti selge, et need tasud ei mõjuta turgu üldsegi mitte positiivses suunas. ja need ei ole ratsionaalsed kontrollimehhanismid või suunavad mehhanismid, nad lihtsalt tekitavad probleeme ja eh, ja need eh, vahendustasud lihtsalt eh, võimaldavad teenusepakkujal võtta tarbijalt kõrgemat hinda tarbija peab teadma täpselt, kui palju ta maksab eh, maksu eh, mingisuguse toote eest või mingi ostu eest ja nendest liikmesriikidest, kus eh, niisugune asi toimub, siis me võime nendelt õppida. aga kui me tahame ühtset turgu, siis teenuse, teenuse tasud kaardi kasutamise puhul peavad olema keelatud. me peame mõtlema siis ka eh, lisatasudest teatud teiste maksete puhul. vaja on selgust turul. ja tarbijad peavad saama korraliku lahenduse. see puudutab üldse maksete regulatsiooni vahendustasud peavad olema seotud vahendustasud viivad selleni, et kaupmeestel on eh, võimalus öelda, et täna me ei taha kaardimakseid kasutada, kui need kallid on. aga lõppkokkuvõttes kolm punkti. definitsioonid või, või definitsiooni puudumine. mulle tundub, et see on just nõrkus komisjoni eh, ettepaneku puhul. väga hea, et eh, eh, raportöör püüdis definitsioone luua ja neid tuleb tegelikult lähemalt vaadata, sest mõned definitsioonid tekitavad rohkem küsimusi kui vastused ja mõned definitsioonid lähevad kaugemale sellest, mida üks tavaline definitsioon tegema peab. meil on vaja tarbijale pakkuda suuremat selgust, tegemist on olulise õigusaktiga. Eh, tehingute puhul ütleb komisjon, et vaja on läbipaistvust. isegi kui reeglid ei kata alati eh, tehingu mõlemat poolt, on vaja alati anda suuremat selgust vähemalt ühele osapoolele. mulle tundub, et eh, ka komisjon on püüdnud vähendada eh, riski tarbijatele saja viiekümnest viieteistkümne euroni, kui midagi viltu läheb, see annab tarbijatele suurema õiguskindluse ja ja eh, ka eh, tarbijal peab olema kohustus eh, te teha koostööd makse tegijaga selleks, et vähendada vigu. väga hea, et rohkem makseid on hõlmatud selle direktiivi kohaldusalaga ning me läheme ka edasi Äh, raha automaatidega. aitäh äh, konstruktiivse koostööst ja ma loodan, et see jätkub järgnevatel kuudel. suur tänu, härra Ludvikson. ja ma tervitaksin siin kolleege Navarrast. aitäh, et te tulete täna meie, et olete täna meie hulgas ja nüüd jätkame oma arutelu. kolleeg Ingvelt eh, ALDE variraportöör. suur tänu nende ettepanekute eest. ma arvan, et on vaja teha palju tööd veel mõlema ettepanekuga. E, tegemist on tehnilise teemaga aga samas, aga eh, siin on ka poliitiline lahkarvamus, kuhu me peaksime minema. üldine märkus eh,, Euroopa Komisjoni eh, ettepanekud on põhimõtteliselt heaks aluseks meie tööle, aga mulle tundub, et nad on liiga ettevaatlikud, et nad on liiga eh, tagasihoidlikud. irooniline on see, et meie arutame neid mm, neid eh, mm, ettepanekuid me räägime uutest makseviisidest, aga, aga, aga maailmas juba näiteks kasutatakse Bitcoini, võib-olla tegemist on mulliga, mis ükskord lõhkeb, äh, aga äh, me üldse ei arvesta neid, sellepärast et maailm liigub edasi palju kiiremini kui äh, meie siin teeme ja me peame oma seadusloomes mõtlema tulevikule, mitte minevikule, nagu me seda täna teeme. nüüd raportööri ettepanek ma räägiksin segamini nii raportööri kui komisjoni ettepanekust. kõigepealt äh, mm, rakendusalast, kõigepealt äh, äh, räägitakse sellest, kas kolme osapoolega makserežiimi hõlmata või mitte. mulle tundub, et me võiksime leida mingisuguse lahenduse, kus igasugune makseviis äh, jääb äh, jääb regu-, jääb määruse äh, kohaldusalasse, kui ta ületab teatud lävindväärtuse. sellepärast, et ähm, meil võib tekkida raskusi defineerimisega, sellepärast maht võiks olla üks hea vahend mina arvates me peaksime kõik hõlmama või jätma selle kolme osapoolega makseskeemi välja. teiseks, mis puudutab eh, vahendustasusid võib-olla null koma kaks või null koma kolm protsenti on õige tase, aga igatahes praegu mulle tundub, et see on laest võetud äh, me ei ole saanud komisjonilt mingeid seletusi selle numbri kohta, kuidas nad on niisuguse arvuni jõudnud. mina ütleksin niimoodi, et, et tegelikult e, ei tohiks üldse võtta mitte mingisugust teenindustasu, kui nad muidugi ei suuda e, ära seletada meile, et nendel on vaja e, mingisuguseid vahendustasusid võtta. aga null koma kaks ja null koma kolm protsenti on need, millega meie küll lõppeda, leppida ei saa. mulle tundub, et eh, ükstaskõik millise lahenduse me ka ei leia, me see lahendus peab olema õigustatud, peab olema mingi tõendusmaterjal, et niisuguse numbri me välja ütleme. raportöör pakub eh, välja kustutada ära piiriülesed eh, tehingud, igatahes mind ajab see sega, segadusse. me oleme siin kokku leppinud, et meil on just vaja luua hästi, eh, hästi funktsioneeriv siseturg, et kaoksid erinevused ja sellepärast ma ei saa aru, mikspärast te tahate niisuguse punkti ära kustutada. ja siis eh, märkus, mis puudutab mõlemat raportit mina leian, et me eh, rõhutame liiga palju pankade eh, tähtsust. ja sellepärast mulle meeldib eh, Feio ettepanek, mis hõlmab ka teisi, pangad on muidugi väga tähtsad ja võimsad tegijad, aga, aga on ka teised ju, kes on tähtsad, näiteks ettevõtted, riigid Äh, sellepärast et ka nendel on oma kohti, ainult pangad ei määra kõike. igatahes mina äh, toetan Euroopa Komisjoni selles osas, et vaja on õiguslikku lahtisidumist, toetan komisjoni ka selles osas, mm, mis, mis puudutab kaubamärkide ühitamist ja, aga tegelikult mulle tundub, et kui me eh, seda ei tee, siis eh, igatahes me tekitame väga suure segaduse, aga mulle tundub, et ka teises eh, suunas minek tekitab segadust. mina tahaksin teada, mis on kõige parem lahendus kõikide osapoolte jaoks. siis PSD olen nõus sellega, mida ütlesid ehm, eelkõnelejad rakendusala suhtes, see peaks olema tõepoolest nii lai kui võimalik, mina ei tahaks rakendusala kuidagi ehm, vähendada. ja siis ehm, tasude, tasupraktikate harmoneerimine, mina ütleksin, et et äh, mitte mingisuguseid tasusid üldse. juurdepääs, äh, juurdepääs infole, mis puudutab mm, maksmist, siis ma arvan, et me peaksime siin äh, vaatama, mida ütleb Euroopa andmekaitse inspektor, sealt tulevad praktilised nõuanded siis ma arvan, et tegelikult nendega oleks vaja pidada nõu tunduvalt eh, suurema arvu eh, teemade osas kui senini, sest et enamus teemasid puudutavad ka isikuandmeid, mis puudutab nüüd eh, vastutust, siis mina ei tea, kas on õige panna põhiline koorem kolmandatele osapooltele, eh, eh, mitte pankadele. ja kõik ülejäänud märkused olen ma juba teile ette lugenud, aitäh! aitäh suur,, suur-suur tänu, Sofi! roheliste nimel annan sõna härra Kiigoldile. aitäh! Mm, ma tunnen ennast natukene kummaline, kõigepealt äh, räägi makseteenustest äh, siseturul ning äh, siis püüan ennast jagada ja Bas Eichhoffi nimel rääkida mm, kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudest. nii et räägin fraktsiooni nimel ja variraportööride nimel. kõigepealt siis makseteenused number kaks nõustume raportööriga, et äh, siseturu makseteenused on endiselt äh, liiga killustunud ja liigselt kontsentreerunud ning ähm, leitakse, et need on äh, liiga nii-öelda kaugel ja ebaturvalised, eriti internetimaksete puhul. ning need summad, mis liiguvad internetis, see oleks alternatiiviks kaardimaksetele. sellised võimalused on mõningates liikmesriikides olemas ja ehm, nad on ehm, turvalised, ehm, tarbijad usaldavad neid, aga need tuleb seada Euroopa raamistikku selleks, et tarbijate usaldust tõsta, peab olema selge, kes mille eest vastutab ja eriti, kes vastutab äh, maksete turvalisuse ja andmekaitse küsimuste eest. reguleerimisala küsimuses me leiame, et äh, TPP-d äh, kolmandad osapooled tuleb kaasata, see on üks meie põhieesmärkidest, et tõesti need oleksid kaasatud. artikkel kolm, küsimus sellest, kes reguleerimise alt välja jäävad, toetame komisjoni mõtet seda negatiivset reguleerimise alla kitsendada, aga miks tahetakse jätta välja äh, erand äh, ettevõtja arvete esitamise puhul, see puudutab siis äh, telefonimakseid, põhjenduspunkt kolmteist, ja nõustume komisjoni sooviga ümber määratleda telekommunikatsiooni erand artiklis kolm. me leiame, et lisateenuste mõiste ei ole piisavalt äh, selge ning äh, erandi lävend viiskümmend eurot ja kakssada eurot. Ähm, et kõigepealt äh, tuleks põhjendada, kuidas need summad on leitud. palume komisjonil seda küsimust meile selgitada, me oleksime väga tänulikud komisjonile selle eest. nõustume erandiga, mis puudutab erandeid isikute puhul äh, kaupade-teenuste saamise puhul, kellel on leping siis ettevõtjaga, mille eest ei saa nii-öelda raha, rahast tasuda. Prantsusmaal on näiteks olemas selline asi nagu titroservice, meie arvates see on väga oluline just sellise majanduse solidaarsuse mõttes. ja sama loogika alusel leiame, et võib-olla ei ole asjakohane eh, need reisitšekkide erandi ettenägemine kolm G kuues. ja meil on küsimusi põhjenduspunkti kolmkümmend seitse kohta. see küsimus on raportöörile. mis see nii-öelda tagasiside siin on ja mis puudutab määratluse artiklis neli, mõisteid artiklis neli, siis me tahaksime teada kas tundlike makseandmete määratlus artiklis neli kolmkümmend kaheksa kees, eh, sellist mõistet ma ei ole, nii kummalist mõistet ma ei ole varem näinud, et kust te selle võtnud olete? ja kas Euroopa andmekaitse inspektor oli kaasatud selle mõiste väljatöötamises, nii et meie jaoks on tegemist tõsise küsimusega siin. ja mis puudutab ähm, juhtimist, haldamist, näiteks põhjenduspunktis seitse A juhtimisstruktuur, mis meil tänasel päeval on olemas, see ei ole piisav, see takistab konkurentsi ja jätab tarbijad kõrvale. tundub, et antud teemal on võimalik jõuda kokkuleppele raportööriga viis A ja seitsekümmend neli A põhjenduspunktide osas. raportööri eesmärgiks on hea seista selle eest, et aktiivselt osaleksid kõik sidusrühmad SEPA nõukogus tahaksime teile meelde tuletada ka seda, et SEPA seadusandluse arutelude raames tehti, anti lubadusi, Sofi, sina kindlasti mäletad neid pikki arutelusid, mille käigus komisjon tuli välja avaldusega, nüüd me tahaksimegi komisjoni käest teada saada, kuhu selle asjaga on jõutud ja et kas õigusalased ettepanekud tehakse, need ettepanekud, mida lubati ja see uus sisu, mis puudutab EBC mm, äh, osalejaid, kuhu sellega on jõutud. artikkel üheksakümmend neli D tarbijatel peaks olema rohkem teavet nende oma õiguste kohta ning äh, selleks tuleb ette näha vajalikud kommunikatsiooni töövahendid äh, ja artiklis põhjenduspunktis välja tuua. isegi kui me ei leia, et see sõna äh, leaflet oleks õigustatud, siin kontekstis, sest kasutada võib ka ju elektroonilisi teavitamisvahendeid. me ei saa aru, miks raportöör soovib kustutada viite tarbijakaitse korrale vastavalt olemasolevale õigusraamistikule. artikkel kakskümmend kuus ja kuuskümmend kolm. Need on sellise klassikalise home host Äh, konflikti näited. tarbijakaitseametid peaksid äh, saama volituse tegutseda otse, kui BSB ei täida nõudeid. nüüd läheb asi natukene käest ära. kolmkümmend neli äh, teavitamiskohustus, see tõendamiskoormus, mida liikmesriigid ei, ei peaks saama BSP-le andma teavitamiskohustust, nii nagu komisjon oma ettepanekus on ette näinud, vaid tegemist peaks olema kohustusega. kui me soovime näha tõelist maksete ühisturgu, siis meil peavad olema ka ühetaolised eeskirjad tarbijate suhtes. mis puudutab ühtset Euroopa maksete liidest üheksakümmend neli B ja põhjenduspunkt kakskümmend kaheksa A siis äh, siin äh, tuleb juurde täiendavaid kulusid, me ei ole küll põhimõtteliselt selle ettepaneku vastu, aga me leiame, et tarbijad tuleb kaasata EBA töörühma ja me leiame, et äh, me peame tähelepanelikult vaatama, milline on mõju TPP-del ärimudelitele. artikkel kuuskümmend seitse, kuigi komisjoni ettepaneku kavatsustega võime nõustuda, eh, tuleb eh, siin tähelepanu pöörata, et ei jääks mingeid lünki, et tarbijal oleks tingimusteta eh, hüvitise võimalus saada raha tagasi vigade korral. ja me ei saa aru ka, milline oli raportööri mõte, kui piiratakse makseteenuste rahade kasutamise võimalusi, kui ületatakse lävend, milleks on kuussada eurot, see on artikkel üheksa. nii et palun selgitage, millisest loogikast te lähtusite selle lävendi sisseseadmisel juurdepääs makseteenustele, üks raportööri muudatusettepanekutest, sellest on meile jäänud mulje Ähm, EMAX-i ja näiteks Giro kaudu. nimelt me ei leia, et oleks õige näha ette sellised äh, normid. meie sooviksime tagada võrdsed võimalused kõigile maksekaartide kasutamisel, et kasutatakse IBANit ja et kaardid oleksid loetavad, nii nagu artiklis kakskümmend üheksa ja andmekaitse artikkel viiskümmend kaheksa A millisest äh, motivatsioonist te lähtusite? kas äh, kauplejad peavad tõesti kontrollima IBANit, kas ei ole mitte konfidentsiaalne info teatud liikmesriikides? ja meil on äh, teatud küsimusi ka vastutuse osas, ma ei hakka seda ette lugema, küll te hiljem näete, nüüd innovatsioon, artikkel viiskümmend kaheksa. rohelised on alati Äh, toetanud avatud protokolle, nagu näiteks Linuxit ja seetõttu ma ei, ei saa nõustuda raportööri seisukohaga, et menetlused ja standardid tuleb määratleda BSP-de poolt. ääretult oluline on tagada olukord, kus võib kasutada erinevaid tehnoloogilisi standardeid maksesüsteemide väljatöötamisel. ja lõpetuseks äh, nüüd vahendustasu määrusest meile teeb muret see mõju, mis on null koma kahel protsendil debetkaartidele, et kuidas see mõjutab äh, olukorda Saksamaal, kus need tasud on praegu kõrgemad ja see võib-olla mõjutab nende liikmesriikide maksesüsteemi, kus maksesüsteem hästi toimib, tekstides, tekstis tuleks selgelt välja öelda, et liikmesriikidel on võimalus võtta kasutusele madalam tase, kui nad soovivad. Horvaatia kolleeg ütles, et on riike, kus kulud on madalamad. parlament peaks kaaluma ka madalamaid protsente ning oluline on äh, ka need vahendustasud äh, läbi vaadata mõne aja pärast ja siis kaaluda, kas äh, neid alandada. madalamad tasud panevad äh, ettevõtjaid äh, paremini vastu võtma makseteenuseid, maksekaarte ja olukord paraneb tarbijate jaoks. raportööri ettepanek kaalutud keskmise osas on huvitav, jääb küsimus, kuidas seda korralikult ellu rakendada. kes määrab tasude jaotumise erinevate Ähm, jaekauplejate vahel, mis puudutab artiklit kaheksa, siis siin nähakse ette erinevate makse ähm, brändide koondamine ühele äh, kaardile, näiteks äh, see on üks võimalusi, kuidas realistlikult saavutada konkurents äh, erinevate võimaluste valimisel. jaekauplejad ja tarbijad peavad saama võimaluse valida kõige kulutõhusam makseteenus. selle artikli kustutamisega domineerivad tegijad eh, keelavad teiste brändide kasutamise nende kaardil ja eh, muudab uute eh, tulijate turule võimatuks. nii artikkel kümme me toetame komisjoni seisukohta siinkohal, raportöör teeb ettepaneku see kustutada ja tema selgitus, et tarbijad kaotavad usalduse elektrooniliste maksemeetodite vastu, kui nende kaarti ei aktsepteerita, siis praktiliselt me anname siin alla turi, turu kuritarvitajatele ja kauplejatel ei ole nii-öelda vabadust valida, kuid tasud teatud kavade puhul on kõrgemad nende puhul, mis ei jää määruse alla. kui raportöör usub konkurentsi, siis sellised kaardikavad, eh, kus on ebamõistlikult kõrged tasud ei, grammatiliselt siin asi ei klapi. nii et äh, tarbijad võivad, saavad võimaluse kasutada muid äh, võimalusi, kui, kui kõrgete tasude tõttu ei taheta ka nende kaarte kasutada. suur tänu ja ootan äh, koostööd teiega, aitäh ja nüüd ECR-i nimel saab sõna härra Ashley Fox, palun um,. Thank you, yes suur tänu. Ashley Fox on praegu IMCO-s ja sellepärast mina püüan siis nüüd teda asendada ja mängin teda. konservatiivid on väga mures sellepärast, et eh, maksete turg Euroopas on ikkagi fragmenteeritud eh, ja äh, kahepoolsed äh, tasud on tõsiseks takistuseks. me toetame komisjoni ettepaneku mõtet ja täname ka raportööri tema töö eest. mis puudutab äh, nüüd teatud küsimusi, siis me alles vaatame, mida meie fraktsioonis arvetatakse. ühest küljest e, me vahendustasude puhul ei ole, ei toeta seda, et nendel on pandud piir. ja teiseks me arvame, et see vahendustasu maksimummäär lõpuks jõuab tarbija, tuleb tarbija taskust. see võib tuua kaasa äh, see võib tuua kaasa negatiivseid mõjusid, kui krediitkaardimaksetel on äh, Äh, pandud vahendustasu null koma kolme protsendi peale. niimoodi võivad äh, tulla mängu ähm, hoopis teised tegu, tegijad ja me ei saa ka võrrelda seda, kui palju äh, on kulu sularahamakse ja ähm, kaardimakse puhul me arvame, et tegelikult me peaksime mõtlema sellele, mis tasemel panna see maksimumpiir nii teebet kui krediitkaartide puhul. ja tegelikult me tervitaksime seda, kui meil oleks ka mingit tõendusmaterjali selle numbri kohta me arvame, et ähm, kui on võimalikud piiriülesed tehingud, siis tugevneb konkurents. ja eh, konkurents vähendab eh, iga liikmesriigi turul vahendustasusid. me eh, toetame raportööri ettepanekut Äh, brändide äh, mitte ühte patta panemiseks, me arvame, et see on väga julge samm. ma tahaksin tänada raportööre äh, väga tõsise töö eest, ühes raportis on sada seitsekümmend muudatusettepanekut meie eh, tahaksime eh, selle eh, direktiiviga saavutada võrdsed konkurentsitingimused kõikidele ning et kasutatakse järjest rohkem makseteenustusi. me toetame väga paljusid raportööri muudatusettepanekuid, meid suureneb õiguskindlus, meile meeldib see, et on kolmandate osapoolte liikuvus suurem aga siiski jääb alles küsimus, kas eh, lepingulised sihtmed, sidemed, eh, kas on vaja lepingulist suhet TPP-de e eh, ja makseasutuste vahel, ma arvan, et me arutame seda teemat veel. ja lõpuks ütles Ashley, et praegusel kujul makseteenuste direktiiv number kaks mm, annab Äh, tarbijatele pigem vahendi kui, äh, kui äh, sügava sisu sellepärast et näiteks me peame mõtlema ka teksti sõnumiga edastatavaid eh, annetusi seda peetakse praegusel hetkel rahastamiseks mitte aga makseks ja praegusel hetkel jääb see kahe eh, erineva dokumendi eh, reguleerimisalale alasse ja me peaksime siis annetuste puhul mõtlema, mida teha, sest Ühendkuningriigis kasutatakse neid väga palju. see on väga hea viis, kuidas eh, raha annetajatelt mm, eh, kohale jõuab ning eh, ma tõepoolest loodan, et me saame selle küsimuse ka muudatusettepanekutega ära lahendada ning meie variraportöör loodab heale koostööle kahe raportööriga. ja nüüd EFT nimel härra Teho. suur tänu. lugupeetud kolleegid, variraportöörid eh, esimesel eh, arvamuste vahetusel ma tahaksin rääkida seda, et meie jaoks on oluline eh, konkurentsi suurenemine ja läbipaistvus. täna räägin ma eh, ainult vahendustasudest, kui tegemist on kaardimaksetega. ma mõistan komisjoni tahet reguleerida piiriüleseid makseid, aga ma ei ole kindel, et on vaja panna paika mingisugused eh, vahendustasud liikmesriigi eh, tasemel siis, kui makse jääb sama riigi piiresse. ikkagi liikmesriigid ise peaksid seda otsustama. kui on vaja eh, siiski seadusandja vahele segamist, siis me peame vaatama erinevaid mudeleid, mida liikmesriikides kasutatakse ja parim lahendus on see, et liikmesriik ise otsustab vaja on mõelda ka vahendustasude tasemele. Eh, on eh, niisugune risk, et teatud ärimudelid lüüakse tasakaalust välja. kui me tasusid, eh, kui me tasusid harmoneerime, siis tõuseb kulu tarbijate jaoks. ma olen nõus raporti eelnõuga, kui seal palutakse, et komisjon peaks esitama raporti selle määruse rakendamise osas nii tarbijate seisukohast kui eh, kaupmeeste seisukohast. me peame mõtlema igapäevaelule, kui me mingisuguse dokumendi vastu võtame. nüüd eh, kaubamärkide ühitab, ühitamine. ma arvan, et see on kasulik, aga see ei tohi olla kohustuslik, vaid eh, vabatahtlik. mis puudutab nüüd töötlemise ja makse lahutamist, siis mina olen nõus raportööri ettepanekuga ning lõpuks sellel määrusel on mitmesugused tagajärjed tarbijale, viisile, kuidas nad maksavad. me peame olema ettevaatlikud, sellepärast ma paluksin, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaega lükatakse edasi, et see oleks pärast jõuluvaheaega, sest et praegune äh, aeg jääb liiga napiks. nii et edasilükkamine oleks väga teretulnud. suur tänu. nüüd ma saan aru, et komisjon tahaks sõna nii äh, konkurentsi kui siseturu peadirektoraat, mõlemad või? suur tänu. mina räägiksin äh, konkurentsi äh, peadirektoraadi seisukohast. suur tänu raportite eest, suur tänu huvitavate arutelude eest ja võimaluse eest selgitada meie ettepanekut aga tuleksin tagasi alguse juurde, mikspärast üldse eh, on ettepanek eh, vahetustasude kohta tarbijad arvavad, et kui nad kasutavad maksekaarti, siis eh, see ei maksa mitte midagi, et reaalsus on aga selline, et sellest tuleb maksta ja maksab ja jae jaemüüja ja ta maksab seda meie pangale ja nad maksavad väga erinevaid määrasid. näiteks Belgias eh, maksab eh, ühe tehingu pealt eh, tarbija ühe kaardi puhul viis senti, aga American Express kaardiga maksab ta kaks ja pool eurot. nii et, et kõikidel kaartidel on erinevad määrad mida makstakse näiteks Mastercardist maks, maks, makstakse ühtmoodi, eh, krediitkaardist, debetkaardist teistmoodi. nii et eh, alati eh, alati see, see töö, mida tehakse nii tarbija kui kaupmehe jaoks on erinev, sellepärast et kaart pistetakse sinna mm, masinasse ja ja eh, klõpsutatakse teatud nuppe. Eh, aga eh, näiteks kui Belgias on need kaardimaksetasud suhteliselt normaalsed, siis Poolas ja Ungaris on nad kümneid kordi suuremad ja sellepärast me tahtsime konkurentsidirektoraadis, et need tasud oleksid üsna ühesugused, et mikspärast krediitkaardimakse on nii palju raskem, nii palju kallim, kui on debetkaardimakse, mikspärast erinevates maades on need maksetasud nii erinevad ja see on praegune Euroopa probleem ja jaekaupmehed kes seisavad silmitsi probleemiga, need eh, vahendustasud on erinevad ja kui nüüd tegemist on poega, eh, kus, eh, mis asub maal, maal, kus need maksekaarditasud on kõrged, siis tal ei ole mitte mingit pääsu, ta peab need igal juhul ära maksma, aga kui sa lähed maale, Eh, kus need eh, maksetasud, kaarditasud on väiksem, siis siis eh, tekib niimoodi, et tekib selline olukord, et kaupmehed maksavad oma riigi kõrgeid tasusid ja sellepärast me tahaksime, et uute kaardimaksete puhul ei tekiks neid probleeme, et kõikides maades pangad võtavad erinevaid tasusid meil oleks vaja ühte eh, kõike kõike hõlmavat äh, skeemi, see puudutab mitte ainult kaardimakseid, vaid ka mobiili ja online makseid. üks asi, eh, mida me peame vaatama, ei ole ainult konkurents, vaid ka tarbijakaitse. meie tarbijatena arvame, et kaardimakse on äh, tasuta, tegelikult ei ole tasuta ja Äh, ja kõik see, mida me maksame teenuste ja kaupade eest, need hinnad suurenevad äh, selle hinna võrra, mida tuleb maksta kaardi äh, tehingutasuna. tarbijad, kes ei ole tavaliselt nii et aga need inimesed kes maksavad kas, ehm, kas ehm, sularahas või maksavad debetkaardiga, need on tavaliselt vaesemad ja nemad eh, finantseerivad kaudselt neid rikkamaid, kes maksavad mingisuguse peenikese plaatina krediitkaardiga. ning sellepärast on tegemist tõsise eh, tarbijakaitse küsimusega. praeguse eh, praeguse eh, ettepanekuga me tahame kaardimaksete arvi suurendada ja me ei taha suurendada mitte ainult krediitkaartide arvu ja mitte niimoodi, et krediitkaardiga maksavad ainult rik-, rikkad, vaid me mõtleme eh, siin ka eh, eh tarbijate peale, kes peavad maksma eh,, peab, peavad maksma eh, teiste eest, nii et, et ütleme, platina krediitkaardiga kaasnevad ka teatud ehm, soodustused, nii et, et seda kõike ära kaotada Eh, praegusel hetkel on turul väga palju desinformatsiooni. Eh, me tahaksime välja tuua lehe või kahe pikkuse eh, informatsiooni mm, lehega, infolehega, mis seletaks seda olukorda, et tõepoolest inimesed saaksid õiget informatsiooni, et kaoksid ära kuulujutud selles osas, et antud ettepanek on tarbijale kahjulik ei taha teid siin eh, liiga palju mm, kinni pidada, aga tulles ettepanekute juurde, mis muudutavad meie ettepanekut, siis ma saan aru, kust nad pärit on. raportöör tahab siin teatud muresid leevendada, aga me arvame ka, et need olulised elemendid et need olulised elemendid meie ettepanekus, mida me tahame saavutada, eh, on lahjendatud me oleme juba eh, võitnud eh, kohtuasja konkurentsi vallas, mis puudutas kahte rahvusvahelist eh, makseregulatsiooni ja ja tegelikult see tähendab seda, et kui me nüüd niimoodi asju lahendame, siis antud määrus ei lisa mingeid uusi elemente praegusesse olukorda. kõik probleemid, mida me siin välja tõime, eh, kahtlemata ei lahendu, aga see on eh, samm edasi. nüüd äh, raportööride ettepanekud. kõigepealt see definitsioon, mis puudutab piiriülest omandamist kui me seda definitsiooni kasutame, siis see on, äh, kas-, käsitleb ainult sellist äh, juhtumit, kus inimene läheb äh, teise riigi ja kasutab oma maksekaarti. see ei tähenda aga seda, et kaupmees saab minna teise riiki ja kasutab oma maksekaarti, see tähendab, et kaupmehed ei saa kasutada ära neid häid külgi, mis on siseturul. sest mulle tundub, et siseturu perspektiivist me tahame, et turg oleks tõhine, me tõhus, me tahame, et siseturg oleks tõhus, me tahame, et see, et piiriülestest tehingutest saavad kasu ka jaekaupmehed ning ja, e, piiriülesed tehingud peavad katma ka e, e, jaekaupmehi, et nad saaksid kasutada teise riigi panka. ja teine punkt on see, et need absoluutsed maksimummäärad eh, me ütlesime, et eh, vahendustasud peavad minema null koma kolme ja null koma kahe protsendini, see on absoluutne määr ja siin eh, ettepanekus tullakse välja kaalutud keskmisega. me saame aru, kuskohast selline ettepanek pärineb, sellepärast et konkurentsiõiguses kasutatakse kaalutud eh, keskmise põhimõtet teatud tehingute puhul, sest mõne puhul, mõne tehingu puhul on eh, vahendustasu suurem, teise puhul väiksem aga praeguses kontekstis on raske aru saada, kuidas tasud niimoodi töötada saavad sellepärast et seda eh, räägiti eh, konsultatsioonifirmade puhul ja seal on oluline eh, kaalutud keskmine, aga seadusandluses on see, et kõik liikmesriigid et kõikides liikmesriikides oleksid olemas inimesed, kes suudavad selliseid rekendusi teha ja selle ja selle juures tekib veel lisaküsimus, et kuidas seda kaalutletust määrata, kas me võtame seda, kas me võtame seda sektoripõhiselt, kas, kas näiteks autodel on kaalutlus suurem, kas mingi makseskeemi puhul on see kaalutlus suurem, kas mõne panga puhul on see suurem või väiksem ja sellepärast, kuna nendele küsimustele on võimatu vastata, me räägime siin absoluutsest eh, laest me arvame, et igatahes sellise absoluutse piirmäära puhul on eh, tegemist hea lahendusega. siin öeldakse ka, mis siin räägitakse ka sellest, et tarbijate eh, usaldust võib, eh, võib kuidagimoodi saada õõnestatud teatud, teatud kaupmehed pakuvad väga palju igasuguseid soodustusi, et saab mingi reisi kusagile või, või, või midagi igane ja ma arvan, et, et ja seda, niisugused soodustused kaasnevad kallite kaartidega ja me arvame, et et kui teatud kaartide puhul eh, nõutakse väga kõrget teenustasu, siis kaupmehel peab jääma õigus need kõrged teenustasud ka alles jätta, aga siis on tarbija otsustada, kas ta kasutab neid või mitte. ja tegelikult on niisugune eh, vanasõna, mis öeldakse, et ükstaskõik, mis sa ei tee, ikkagi on keegi, kes eh, halab ja kaebleb ja praegusel hetkel on täpselt olukord selline, et kõik see põhiline reegel, mida me peame järgima, on see, et majandus toimuks tõhusalt ja kui sa kasutad mingit teenust, siis sa pead ka selle teenuse eest maksma, aga alati, kui sa maksad, sul peab olema valikuvõimalus otsustada, mille eest sa maksad ja just nimelt äh, tarbija peab otsustama siin, mida ta kasutab, sellepärast et kui meil seda teed ei lähe, siis ainult pangad äh, saavad oma äh, teenustasusid üles või kõrgemaks kerida. nii et, et kõigepealt, millist teenust kasutada, otsustab Äh, ta äh, äh, otsustab kaupmees ja siis otsustab tarbija ja kaupmees ei tohi tarbija jaoks seda valikut liiga keeruliseks teha. kõnelejad katkestatakse, öeldakse, et peab lõpetama, sest koosoleku lõpp hakkab lähenema. on ka reeglid kõrvalehiilimise puhuks me vaatasime ka Ameerika õigust ja seal on eh, takistatud see, et eh, pangad eh, kopeerivad et on tähendab, me arvame, et tehinguid nii riigisiseselt kui eh, eh, piiriüleselt tuleb kasut-, käsitleda samamoodi ja sellega ma praegu. Eh, give... aitäh, annaksin sõna Philippile nüüd. püüan teha nii lühidalt kui võimalik. PSD kaks 2 saavutab äh, kolme asja, suurendab tarbijakaitset, mis puudutab äh, makse, tehinguid, äh, see aitab ka ettevõtjate positsiooni parandada. siiani oli väga palju erandeid, näiteks online turundusplatvormid, me tegime ettepaneku, et nad oleksid ka EB-s, T2-s ja siin peaks nende platvormide lepingulisi tingimusi siis paika panema. samuti on olnud telekomi ettevõtetel olnud eh, erand. PSD2 suurendab ehm, maksete turvalisust, kaasa arvatud eh, online maksete turvalisust eh, ja sellega me võitleme erinevate pettuseliikide vastu. see on üks põhjustest miks, miks kolmkümmend protsenti äh, elanikkonnast Euroopa Liidus äh, ei soovi äh, online-makseid praeguseni kasutada. ja ka kolmandate osapoolte jaoks olukord paraneb registri sisseseadmine kõikide teenus, nii nagu kõikide teiste teenusepakkujate, nii nagu ka pankade puhul. siin võetakse arvesse tarbijate äh, ning äh, samuti ka kolmandate osapoolte äh, huvisid, nii et selle tasakaalu leidmine on kindlasti väga äh, keerukas ja mulle tundub, et komisjon on, on selle mm, tasakaalu praegu päris hästi paika pannud. siin on muidugi veel arenguruumi ja loodame, et äh, sellega ei teki uued tõkked turule pääsuks äh, uus, äh, uutele tulijatele ja ka tasude küsimus vahendustasude teema. siin me räägime sellest, et kauplejatel oleks võimalik äh, ainult teatud tingimustel võimalik seda tasu äh, lisada, kuid äh, kuna meil aega on vähe, siis ütlen lihtsalt, et me jääme ootama suurepärast koostööd raportööridega selleks, et leida tasakaalustatud lahendus. aitäh Äh, loodan ka enda poolt seda, ütleb raportöör. mis nüüd äh, puudutab praeguseid arutelusid, kõigepealt ma tahaksin väga tänada variraportööre. Äh, olen nõus sellega, mida ütles härra Baldini, meil on vaja ühtset ja tõhusat süsteemi, seda mainis ka Sophie et äh, tõepoolest äh, me ei räägi siin äh, mitte ainult praegusest maksesüsteemist, vaid ka tulevastest maksetest. ja kolmandate osapoolte puhul peaksime me leidma sõnastuse, mis võtaks siis mõlemat seadusandlikku algatust arvesse meil on turuosad erinevad ja me peame leidma mingisuguse äh, lahenduse. Äh, siin mainiti äh, kaubamärgi ühiskasutuse teemat. me peame leidma mingisuguse vabatahtliku, mittekohustusliku süsteemi. komisjoni ettepanek äh, on meile, mulle tundub, vastuvõetav. aga ühiskasutuse osas me peaksime siiski olema täpsemad. nüüd äh, äh, see niinimetatud aukaardid ja honor cards ähm, teemal see rakendamise osa saab kindlasti olema keerukas, mis puudutab äh, tasude piirmäärasid. ja lõpetuseks äh, olen nõus härra Sampoga. me peame end äh, panema tarbijate olukorda ja tagama selle, et äh, lõppude lõpuks oleks lihtne krediitkaarti kasutada, sellega makseid teha, mitte vastupidi, et inimestel muutuks äh, elu justkui keerulisemaks, kui nad tahavad krediitkaardiga maksta. nii et aitäh, aitäh komisjonile märkuste eest ja ma olen kindel, äh, et leiame ka õiged lahendused. nüüd aga annaksin sõna härra Faiule, et ähm, tema saaks äh, rääkida enda äh, raportile tehtud kommentaaridest. suur äh, tänu, ma teen tõepoolest lühidalt, sest me oleks pidanud juba tund aega tagasi tegelikult lõpetama. tahaksin tänada eelkõnelejaid ja kõiki, kes äh, minu raporti teemal sõna võtsid. me räägime siin äh, lähtekohast, aga lähtekohast äh, ähm, ja see lähtekoht oli mulle vägagi vastuvõetav, siin on erinevusi turgude vahel, me peame seda arvesse võtma ja peame siis võimalusel ka harmoneerima meil on vaja selget informatsiooni. peame arvesse võtma uusi tulijaid, TPP-sid näiteks. peame ette nägema kõiki võimalikke arenguid. ja siin on ka väga suur hulk erinevaid äh, maksevõimalusi, mis võivad veel äh, välja ilmuda ning äh, seetõttu mina olen väga avatud. näiteks tasude osas me võime siin rääkida erinevatest äh, võimalustest ja olen valmis kõikide kolleegidega nõu pidama. räägitakse siin ka muudatusettepanekute esitamise tähtajast. me jõuame jõuluajale üha lähemale. peame vaatama ka komisjoni äh, teenistustega vaatama seda, millised võiksid olla need tähtajad. me näeme, et meil on ette nähtud seitsmendaks jaanuariks ümarlaud sel teemal ja siis on kõigil võimalik enda küsimusi ähm, esitada. ja komisjon enda ettepanekus on siiski vägagi samal lainepikkusel kui komisjon. parlament äh, on valmis tegema koostööd ka teiste institutsioonidega sel teemal. aitäh Diegole, ütleb äh, esimees. pärastlõunal äh, me jõuame teiste teemade juurde. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas jaanuar ja komisjonis hääletus kahekümnendaks veebruariks ning äh, loodame, et täiskogule läheb see aprillis, nüüd äh, lõpetame ja siinsamas ruumis jätkame kell kolm.